l'échange de vues avec la Commission. D'accord. Bien, chers collègues, je vous invite à gagner. head kolleegid, palun teid asuda kohtadele ja istung on alanud. kui vastuväiteid ei ole, siis on päevakord kinnitatud koordinaatorite otsused, mis langetati kahekümne kaheksandal juunil, on teil koosolekule materjalides olemas ja kui teie poolt vastuväiteid ei ole, siis loeme selle protokolli kinnitatuks. olete samuti saanud kahekümne kolmanda, kahekümne neljanda aprilli, kolmanda mai, kuueteistkümnenda, seitsmeteistkümnenda mai, kahekümne kolmanda mai, kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda juuni koosolekute protokollid ja kui teil ei ole midagi selle vastu, siis on need protokollid samuti kinnitatud. meil on väga tihe päevakord täna. ja hakkame tegelema kinnisvarapoliitikaga. tervitaksin ja tänaksin siinkohal asepresidente, kes vastutavad kinnisvarapoliitika eest äh,, härrad Viiland ja Sassooli on kohal ja tahaksin tänada härra peasekretäri, härra Klaus Vellet, kes on kohal, tere tulemast! selle mõttevahetuse eesmärk on saada olulist teavet kinnisvarapoliitika kohta parlamendis ning äh, mis on selle tagajärjed eelarvele. eelarvekomisjon tugineb iga-aastasel töödokumendil kinnisvarapoliitika osas aastal kaks tuhat kaheksateist, mille me saime maikuu lõpul ning tugineme strateegiadokumendile kinnisvarapoliitika osas pärast aastat kaks tuhat kaheksateist, mille saime hiljuti. kindlasti saame ettekujutuse siis sellest, mis saab PHS-i hoonest ja pikemalt viivitamata annan kaheksaks kümneks minutiks kõikidele sõnavõtjatele ja esimene on asepresident Viiland. Ähm, aitäh, esimees, ma arvan, et ma ei peagi kaheksat minutit kulutama selleks sõnavõtuks, lihtsalt mõned märksõnad. ma arvan, et viimasel juhatuse koosolekul, kus rääkisime hoonetest äh, ja hoonete poliitikast, mis on päris pikaline poliitika et me hoonete puhul, vähemalt PHS hoone puhul tegime edusamme, me otsustasime, et me viime läbi teostatavusuuringu selleks, et me saaksime kindlad olla, et meil on võimalik näiteks äh, sajaprotsendiliselt hoone saneerida äh, ja arvestada siis ka julgeolekunõuetega või siis vaatame, kas parem oleks maha lammutada see hoone ja uus hoone ehitada me ei otsustanud kummagi variandi kasuks, me lihtsalt otsustasime, et äh, praegusel hetkel jääb olukord nii, nagu ta on. ja peasekretär äh, ka hoonete töörühmas ütles, et nüüd, äh, kus meil on vaja täpsemalt uuringuid läbi viia, selleks, et mõistlik otsus vastu võtta, et seda saaksid teha nii juhatus kui ka eelarvekomisjon, et sellist ajaperioodi oleks meil nagunii olnud vaja. seega me ei kaota enam aega, kuigi me oleme juba aega kaotanud. ma toonitan veel kord, et me oleme aega kaotanud ja juba praegu, kus me oleme, seal ma oleksin tahtnud olla juba kaks aastat tagasi. me soovime nüüd sõltumata sellest, kui kaugele me, me remonditöödega jõuame ja ka ümberstruktureerimisega jõuame, või uue hoone äh, planeerimisega jõuame, tuleb ka äh, mõelda ümbruskonna planeerimise peale, detailplaneeringu peale, meil on vaja siin Brüsseli linnaga rääkida. ma arvan, et äh, linnaelanikud on meie tegevusega nõus ainult siis, kui me tõesti üritame siin pidada siis nii-öelda läbirääkimisi Äh, komisjoni, nõukogu ja parlamendiga ja et me looksime sellise institutsioonide Bermuda kolmnurga, kus oleks siis need institutsioonid turistidele, teatud äh, atraktsioonid, Leopoldi park äh,, äh, ja tuleb mõelda siis ka selle peale, et äh, see ala oleks ligipääsetav nii hommikul, lõuna ajal kui ka õhtul, selleks et selle piirkonna atraktiivsus suureks, suureneks. siis äh, julgeoleku küsimused. Äh, PHS-i turvalisuse kohta tahan nii palju öelda, et eelarvekomisjoni liikmed, palun lugege lugemise saalis kõiki neid dokumente, mis ei ole avalikud, ma tean, et ähm, parlamendi juhatusest kolleeg Manga on insener ja tema on juba nende dokumentidega tutvunud ja oleks tõesti hea, kui kõikidest fraktsioonidest inimesed tutvuksid nende küsimustega, aga te peate seda tegema lugemise saalis, sellepärast et tegemist on salajaste dokumentidega. aga teil on seda infot vaja selleks, et otsustada. Martensi maja kohta tahtsin öelda nii palju, et nüüd on majja sisse kolitud, ma käisin seal juba siis, kui hoonet esi-, ehitati ja ka nüüd pärast hoone avamist, tegemist on kõrge kvaliteediga hoonega, minu arvates väga hästi õnnestunud hoonega ja teil on võimalus ka sinna sööklasse minna seal on teil võimalik siis saada ka esmamulje selle hoone kohta, vähemalt meile jäi mulje, et äh, töötajad hindavad seda hoonet väga hästi. nüüd Montoyer hoone. seminariruumide äh, jaoks äh, seda ehitatakse ja ehitustööd on ajakavas. nüüd parlamendi bürood liikmesriikides siin oleme kuulnud, et on äh, probleeme rahastamisega, komisjon ei ole vahendeid eraldanud äh, ja juhatuse Brexiti töörühmas, äh, mis nüüd loodi, vaadatakse Brexiti mõjusid ka meie kojale ja seal räägime me ka Londoni ja Edinburgh Äh, büroodega, tegemist on äh, kahe hoonega, mis on mõlemad äh, renditud. siin on väga palju erinevaid variante, mida teha ja lahendusest oleme me praegusel hetkel veel väga kaugel. üleüldiselt tahtsin öelda nii palju, et vastutava voliniku Günter Oettingeri ja peadirektoriga kommunikatsiooni peadirektoriga komisjonist olen rääkinud sellest küsimusest. mulle ei meeldi see, et äh, büroodes mitte alati ei olda valmis sõbralikult koostööd tegema. et siin on tõesti, võib suisa öelda, et äh, jumala loomaaed on väga suur komisjon otsustab, et noh, ostame hoone, siis mingil hetkel ütleb komisjon, et ei osta. Äh, Dublinis on meil selline problemaatiline olukord, Pariisis oleme raisanud miljoneid sellepärast, et me ei suutnud kokku leppida ühe hoone osas. komisjon äh, ajas kogu aeg sõrad vastu ja mul on jäänud mulje, et öö, äh, öö, üürikulud vastavalt tegelikele ruutmeetritele on tõesti väga hästi jagatud ja ma tõesti loodan, et kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal õnnestub meil otsus vastu võtta. väga selgelt tuleb öelda, et äh, ei ole tavaline see, et institutsioonid teiselt intresse nõuavad, aga kui üks institutsioon ütleb, et me ei taha osta ja eeldab, et äh, parlament ootab üks, ostab üksi selle hoone, siis kaks-kolm-viis aastat hiljem, kui ostutehing on tehtud, siis äh, komisjon on ilmselgelt üürnik ja siis tuleb maksta ka üüri, niikaua kui ei olda omanik. ma arvan, et me peame siin tõesti selgemaid sõnu kasutama ja rangekäelisemaks muutuma. ja lõpetuseks veel nii palju, et alustasime piloot etapiga ka mööbli küsimuses. ettevõtted, mis osalevad äh, hankes ja me ei ole veel otsustanud, kas me ostame või rendime mööbli äh, pakkumises osalevad ettevõtted on öelnud, et äh, nad siis teevad ühe kindla sihtmärgiga ruumi kohta kavandi, siis tavalise ruumi kohta kavandi ja ooteala kohta kavandi. kolleegid, äh, rääkige kolleegidega juhatusest, proua Morin Chartier on selline pilootbüroo proua Haudalal, kolleeg Gebhardil, kolleeg Sassoolil ja ka minul on selline kontor, nii et tulge vaatama millised need välja näevad, sest ma tõesti leian, et äh, meil on võimalik väga palju oskuseid ja teadmisi saada sellest projektist. Äh, ja ma arvan, et tegemist on mudeliga, mis pakub saadikutele rohkem paindlikkust ja et kokkuvõttes ähm, saame me tõesti seda, mida me tahame ja saame seda ka odavamalt ka tulevikus. aitäh. aitäh, härra asepresident jah, äh, head suhted parlamendi komisjoni vahel oli huvitav aspekt. härra Sassooli, härra asepresident. suur aitäh, lugupeetud esimees. kolleeg Viiland ütles juba väga palju ära. tahaksin veel paar märkust omalt poolt lisada küll kuna institutsioonid on muutunud äh, ka tänu Lissaboni lepingule sellel olid oma tagajärjed ja on ka tulevikus omad tagajärjed parlamendi tegevusele. pärast Lissaboni parlamendil on rohkem pädevusi ning tema vastutus, tema funktsioonid on muutunud ning see on ka mõjutanud seda, kuidas ma oma hoonetega toimime. kuni kahe tuhande kaheksateistkümne aasta lõpuni on ligi kaheksasada triloogi aset leidnud. ainult neli ruumi on nende triloogide jaoks ette nähtud, nii et äh, meil peavad olema ka seega siis äh, ruumilised võimalused, et nende uute kohustustega toime tulla. see on hädavajalik selleks et meie parlament saaks siis võimalikult hästi oma funktsioone täita. ma räägin sellest sellepärast, et äh, palju sellest, mis puudutab restruktureerimist ja hoonete kaasajastamist tuleneb just sellest, millised on meie institutsiooni funktsioonid. meie kinnisvarapoliitika peab käima käsikäes meie tegevusega mis puudutab seda, mis juba tehtud, kolleeg Viiland rääkis sellest, siinkohal tahaksin peatuda mõningatel aspektidel Brüsselis. Mertensi hoone tehti lahti ja Meusi väljakule üüritakse hooned. see on andnud meile Äh, kolm uut äh, hoonet, kus on võimalik siis äh, tõhusalt töötada ning nüüd on meil väärikad ning vajalikud töötingimused neile, kes peavad seal töötama. Strasbourgis Haveli, Haveli hoonega, mis kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast peale toimib on meil võimalik siis saadikutele pakkuda ka paremaid tingimusi. saadikute äh, töötingimused Strasbourgis on, äh, ei, ei ole peaaegu et vastu võetud, seal ei ole piisavalt ruumi, äh, privaatsust. kui tahetakse helistada, siis tuleb paluda, et assistendid lahkuksid ruumist ja nii edasi, see ei ole lihtsalt vastuvõetav nüüd on aga võimalik äh, uus hoone eraldada ning äh, paremini ja väärikamalt siis tööd teha. nüüd aga, mis puudutab parlamentaariumit, kõikide nende parlamentaariumite puhul on äh, meid edu saatnud. Brüsselis on tegemist siis peale su-, äh, Grand Place'i teise kõige enam äh, külastatud kohaga Strasbourgis, samuti on rohkem külastajaid, kui ootasime Berliinis, on äh, tohutu edu. ja sama Ljubljanas. parlamentaariumide loomine liikmesriikides on tõesti osutunud suuri, suurepäraseks algatuseks see on viinud parlamendi kodanikele lähemale, on aidanud äh, selgitada, kuidas me tegutseme. seda on tõesti äärmiselt palju vaja just praegu. integratsioon, kultuur, Euroopa projekti filosoofia, kõik äh, see on väga oluline, et tegemist on tõelise Euroopa pedagoogia projektiga. mis nüüd puudutab äh, renoveerimist ja restruktureerimist, siis järk-järgult äh, ka muudetakse turvalisemaks parlamendihooneid. see on äh, esmatähtis pärast aastat kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kui meil olid probleemid, alustasime siis äh, restruktureerimist ja oleme süstemaatiliselt turvalisust parandanud ning praegu oleme siis jõudnud nii kaugele, et oleme suutnud tõesti parandada ka riskide hindamist. peale kiireloomulisi töid on meil ka äh, tegevuskava järgnevateks aastateks, selleks et äh, ka äh, ülejäänud parlamendihooned turvalisemaks muuta, sellepärast et meil ei ole mitte ainult see hoone siin, vaid meil on neid palju ja nad kõik muidugi peavad mm, turvalised olema. ja lõpetuseks, head kolleegid. avalike asutuste omaniku küsimus on äh, samuti tähtis avalikkusele. me peame kinni pidama neist samadest reeglitest, mis teistele kehtivad, sest me ju loome eeskirju ja seadusi aga tihti ise ei kipu neist kinni hoidma. siinkohal viitan kaks tuhat kaksteist äh, direktiivile kakskümmend seitse Euroopa Liidu direktiiv siis. see puudutab energiatõhusust. me nõuame, et teised seda direktiivi täidaksid ja seega peame ise ka head eeskuju näitama. kõnealune direktiiv näeb ette et, et kolm protsenti kaetud pindalast kogu pindalast, mida soojendatakse või jahu, jahedamaks muudetakse, peab iga aasta leidma äh, renoveerimist, restruktureerimist selleks, et miinimumnõuetest energiatõhususe puhul kinni pidada. kogu kasutatud pinna puhul kolm protsenti Äh, meie puhul tähendab kolmekümmet kuute tuhandet ruutmeetrit, äh, mis tuleb siis järgmise aasta, kolme aasta puhul restruktureerida. siin ma räägin kogu meie kinnisvarast ja see tähendab seda, iga kolmekümne kolme aasta tagant tuleks siis iga hoone uuesti äh, restruktureerida. siinkohal tahaksin ütelda, et meil on tõesti suur töö ees ja mis puudutab meie hooneid, on, meil on kohustus, ka moraalne kohustus näidata head eeskuju teistele, aitäh. Merci, monsieur le president Sassoli. aitäh, härra asepresident Sassoli, kes tuletas meile meelde meile kohustusi, võtame vastu eeskirju ja peame ise neist kõigepealt kinni pidama. härra peasekretär aitäh, esimees, ma arvan, et me võime öelda nii palju, et ähm, juhatuse otsusega eelmisel kuul tegime me hoonete poliitikas läbimurde. kõigepealt keskpikaline hoonete strateegia ütleb väga selgelt, et äh, Strasbourgis ei ole meil rohkem vaja äh, rentida või osta hooneid Luksemburgis äh, lisaks sellele, lisaks nendele projektidele, mida me praegu läbi viime, kus äh, meil ka samamoodi pole enam rohkem äh, kontoripinda vaja ja ka Brüsselis äh, me enam ei keskendu uute hoonete ostmisele või rentimisele, vaid meie prioriteedid on muutunud, nii et see hoonete strateegia on tõesti äh, läbimurdeks võrreldes minevikuga. Brüsselis on meil ka Triiri, Triir kaks hoone, aga see on ainult selleks, et me saaksime kõik hooned omavahel ürit-, ühendada. meil on kolm prioriteeti, meil on vaja rohkem kolmepoolsete läbirääkimiste pidamise ruume, sellepärast et siiamaani kolmepoolsete läbirääkimistega hoonete planeerimisel ei arvestatud, kuna toona ei olnud kolmepoolseid läbirääkimisi. nii et nüüd peame me otsustama, kuidas me loome need ruumid, mis on vajalikud. teiseks, Experience Euro-, Europe Äh, parlamendisaadikud olid sellele alguses vastu, aga me soovime need keskused luua liikmesriikides samm-sammult, aga alles siis, kui uued lepingud on sõlmitud. praegused äh, senised äh, kogemused on head. peale selle kolmandaks, hooned vananevad ja sellepärast on meil vaja ka süstemaatilist saneerimispoliitika ja juhatus on paika pannud ka ajakava kuni aastani kaks tuhat viiskümmend, et millal, millist hoonet saneeritakse, selleks, et neid otsuseid ka depolitiseerida. just see, mida asepresident Sassoli just äsja ütles et, et kolm protsenti hoonetest tuleb igal aastal saneerida sellega oleme me väga selgelt muutnud minevikupoliitikat kolmand-, teiseks juhatus pärast pikki aastaid, ma arvan, et esimest korda hoonete töörühm tuli kokku aastal kaks tuhat kümme ja nüüd me otsustasime äh, Spachi maja äh, puhul, et meil on nelja võimaluse asemel ainult kaks, et me kas tõesti saneerime sajaprotsendiliselt äh, Äh, nii et see oleks siis äh, uute keskkonna ja äh, soojustamisnõuetega kooskõlas või siis me ehitame täiesti uue hoone. aga siis oleks meil vaja ka arhitektide konkurssi selleks, et me saaksime vaadata ka praktiliselt, mis on ühe või teise kontseptsiooni eelised. selline konkurss võtab vähemalt Äh, aasta-poolteist aega, mis tähendab seda, et äh, kõige varem aastal kaks tuhat üheksateist lõpus on meil see ettepanek ja see tähendab seda, et kõige varem esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend kaks oleks meil võimalik äh, ehitusega alustada. aga siin jällegi tegime me sammu edasi, sellepärast et me vähendasime neli võimalust kahele. kolmandaks avasime Martensi hoone kui teil on võimalus, minge kohale, Martensi hoone on tõesti ka äh, väga suur hüpe edasi võrreldes sellega, kuidas me varem hooneid planeerisime. esiteks sellepärast, et süstemaatiliselt konsulteeriti äh, kasutajatega, et millised on nende vajadused, et ei olnud nii, et ähm, planeeriti maja ja hiljem tuli siis üllatus, et mis seal sees on ja mis mitte. me nägime, et äh, siin ka poliitiliselt väga palju arutati seda programmi New World of Working, et milline näeb välja tulevane töökeskkond ja kui te lähete sinna hoonete, siis te näete, et see on hoopis teistsugune maja, see on keskendunud dialoogile, kommunikatsioonile, sotsiaalsele suhtlusele, see arvestab peadirektoraatide vajadustega, seal on väga valge, töötajatel ei ole ruumi mitte vähem, aga ruumid on teistmoodi organiseeritud ja töötajate reaktsioonid on olnud väga positiivsed atraktiivsed ja see hoone on nüüd mudeliks ka uutele hoonetele Luksemburgis ja ka Montoyer kuuskümmend kolm hoonele, kuhu kolib sisse personali peadirektoraat, nii et tehakse ka kõrge kvaliteediline samm edasi ja tõesti varsti peaaegu viiskümmend protsenti töötajatest saab töötada sarnastes ruumides nagu Martensi hoone. asepresident ütles ka, tõi välja veel ühe tähtsa otsuse, et Strasbourgis on meil nüüd üks pluss üks mudel, et igal saadikul on oma kontor ja kontor assistentide jaoks eraldi. seda on võimalik tagada tänu sellele, et me saneerisime Haveli hoone ja tänu sellele, et administratsioon pakub rohkem ruume, sellepärast et ei saa leppida sellega, et rahvasaadikutel ei ole oma äh, kontorit ja Brüsselis on mudel siis üks pluss kaks ehk et igal saadikul on üks kontor enda jaoks ja kaks kontorit assistentide jaoks või kui tal on vähem äh, kaastöötajaid, siis ta võib äh, teisest ruumist seminariruumi teha nii et ma arvan, et see viimane poolaasta on olnud tõesti väga viljakas ja on hoonete poliitika viinud kvaliteedi suhtes täiesti uuele tasemele. tänan, härra peasekretär. ja nüüd äh, anname sõna meie raportöörile, proua Hoolmeierile, kes ütleb meile oma arvamuse kinnisvarapoliitika kohta. kõigepealt suur tänu, esimees, lugupeetud asepresidendid, lugupeetud peasekretär, kallid kolleegid kõigepealt suur tänu selle informatsioonivahetuse eest. viimastel kuudel on meil olnud informatsioonipoliitikaga probleeme, ütlen seda täiesti siiralt ja ausalt ja ma tõesti palun kõikide kolleegide nimel, et edastage meile kõik dokumendid nii, et meil oleks aega neid lugeda ja et seal oleksid ka numbrid kirjas, sest eelarvekomisjon ilma numbriteta ei suuda väga äh, tõhusalt töötada, et sellepärast ma tõesti palun, tulevikus on meil vaja ka numbreid. teiseks äh, palve, et me Konrad Adenaueri hoone puhul saaksime ka selge ülevaate selle kohta, kui kaugele on jõutud töödega, mis on tehtud, kui palju see maksma läks, mis täpselt kui palju maksis, sest tagasivaatena tahaksime ka tõesti kontrollida seda, mida eelarvekomisjon otsustas, et mis lisandus julgeolekunõuete pärast ja milline on üleüldiselt asjade viimane seis kallis Rainer Viiland, suur kompliment äh, sulle saadikute kontorite kohta ma olen nüüd tõesti käinud vaatamas neid uusi pilootprojekti kontoreid ja võrreldes sellega, mis meil praegusel hetkel on, on tõesti siin tehtud seitsme penikoorma saabastega hüpe edasi ja tõesti on väga hea, et me parandame kommunikatsioonikultuuri ka äh, Äh, ametnike hoonetes ja ärge unustage, et saadikutel on täpselt samad vajadused, ka meie peame kommunikatsioonikultuuri parandama. Need kontorid, mis meil on kolmeteistkümnendal või neljateistkümnendal korrusel, et meil on sellised klaasist kabiinid, kuhu on võimalik minna ja nõupidamisi pidada, on tõesti väga head, et igal korrusel peaksid olema väikesed ruumid, kus saadikud saaksid lihtsalt äh, näiteks kaheksakesi maha istuda ja küsimusi arutada et neil oleks võimalik tõesti ka ekspertidega seal kohtuda ja et neil ei ole vaja seda siis äh, teha oma kontorites äh, paberihunnikute vahel. ma tõesti arvan, et see on väga positiivne ja üleüldiselt mulle meeldib ka see stiil, sest äh, miski ei meenuta enam seitsmekümnendaid, vaid tegemist on tõesti avatud äh, hoonetega, seal ei ole väga palju äh, plekki või või muid naljakaid ehitusmaterjale, mida meie kontoritest võib leida ja vahel jääb tõesti mulje, et et siin ei ole tõesti kõik äh, praktiline ja nelinurkne, vaid lihtsalt on vaadatud, et äh, on saadetud, saadud kõige odavam lahendus. nii et tõesti, ma palun saadikutele luua võimalusi, mis tagavad paremat ja kiiremat ja lihtsamat kommunikatsiooni võimalikult tõhusat. nüüd süstemaatiline saneerimispoliitika on minu arvates eriti tähtis. seda on näha ka saadikute hoone kahe torni puhul, sest see, kui tihti äh, siin konditsioneerid katki lähevad äh,, jah, see ei puudutab küll osaliselt hooldust, aga tõesti konditsioneerid, vanad konditsioneerid äh, meil siin viieteistkümnendal korrusel näiteks on äh, äh serveri juhtmed, mis iga paari päeva tagant äh, konditsioneerid äh, rajalt maha võtavad, et äkki mõtleks siis ka selle peale, kui renoveeritakse, et serverid peaksid olema loodud nii, et nad kogu aeg äh, konditsioneerida tööd ei takistaks. et meil on tõesti vaja äh, Äh, vaadata ka näiteks veevarustust, kõik need naljakad plastmassist dušisegistid on midagi, millega me ei saa nõustuda, eriti kui mõtleme ka tervisenõuete peale. me peame hoolitsema nende inimeste eest, kes seal kontorites töötavad. Beim Straßburg Gebäude und beim Brüssel Gebäude nii Brüsseli kui ka Strasbourgi hoonete puhul nüüd see, et meil on üks pluss üks mudel, Strasbourgis on väga hea, Haveli hoone ju tegelikult äh, selle kohta otsused võeti vastu eelmise ametiperioodi ajal ja ümberehitus oli tõesti väga hea, tõesti siiamaani, mis on otsustatud, on väga hea, aga nõukogu ignoreerib meid, nii et meil tuleb lihtsalt kuidagi hakkama saada sellega, mis meil olemas on ja nüüd PHS hoone. selle kohta on mul konkreetne palve. enne, kui me hakkame kodanikega seda dialoogi pidama, oleks meil siiski vaja eelinformatsiooni, sest äh, muidu me saame infot meediast ja siis äh, edastavad äh, seda infot kodanike algatused ja programmid, need on siis teatud isikute arvamus. aga ma olen tegelikult PHS-i hoone dokumente juba sirvinud ja mind tegelikult üllatus, et toona üldse midagi sellist lubati niimoodi ehitada. aga noh, see maja nüüd seisab seal, nagu ta seisab ja ma tõesti toetan seda arhitektide konkurssi selleks, et me saame lõpuks otsuse vastu võtta selle kohta, mis ette võtta PHS hoonega mul on küsimus ka Belmondi maja kohta. Äh, Montoyer kuuskümmend kolm asemel on meil praegu Belmondi maja ja meil ei ole mitte mingeid finantseerimisettepanekuid seal, äh, vähemalt dokumentides pole mitte mingeid numbreid, ma oleks väga tänulikud, kui me selle saaks, sest selleks ju see töödokument on loodud siis on ostuvõimalus Montoyer seitsekümmend viis ja Triir üks maja jaoks oleks hea teada saada, mis on läbirääkimiste seis. see, mida ütles Rainer Viiland Pariisi hoone kohta või kõik, kogu, kõikide nende parlamendibüroode kohta, ma olen temaga samal seisukohal olen pidanud läbirääkimisi eelarvevolinikuga ja palunud, et me seal tõesti äh, kuidagi paneksime jaotuse paika mitte ruutmeetrite kaupa, vaid eh, protsentidega, näiteks pool ja pool ja et komisjon siis oleksid ka kaasatud nendete hoonete soetamisse äh, kus me tõesti siin Euroopa Liitu esindame, ilma et me iga kord peaksime võitlema nende hoonete pärast ja tõesti palun, et see hoone ei oleks kuskil äh, kapakohilas, vaid tõesti äh, tänavatel, kuhu inimesed kohale tulevad ja neid ka leiavad Need teised hooned, mida välja pakuti, ei olnud halvad, aga nad olid tõesti nii kaugel ja nii peidus, et inimesed ei leidnud neid. ja see tähendas seda, et inimesed tuli tõesti sihilikult sinna kohale tuua, keegi pidi olema tõesti väga huvitatud sellest, et sinna kohale jõuda. linnakaardi pealt siis täpselt välja otsima, kus see hoone nüüd on, et Äh, juhtumisi mööda minna ei olnud sealt võimalik, nii et need uued lahendused Pariisis ja mujal on palju paremad, sellepärast et äh, siin on tagatud tõesti selline nii-öelda automaatne hoonete ülesleidmine. ja see on ju ka tegelikult nende hoonete üks öö, äh, öö, otstarbeid, aitäh! Merci, madame le raport. tänan, proua raportöör. ja nüüd variraportöörid, kes on kohal esimesena Gerard Dupre äh,. Euh, merci, president. tänan, esimees. paraku pean vabandama liiklusprobleemide tõttu jäin pisut hiljaks ja seepärast vabandan, et ei saanud ära kuulata kõiki sõnavõtte. kolm märkust. mul on hea meel, et meil täna see koosolek toimub ja et me saame kokkuvõtteid tõesti teha kinnisvarapoliitikast ja väljakutsetest, mis on meie ees kõigepealt üsna äh, hilja külastasin uut Martensi hoonet ja tõesti on see kaunis hoone, see on hästi kavandatud, seal on meeldiv viibida. aga paraku ei ole palju hooneid parlamendisaadikutele, mis oleks sellise kvaliteediga, nii et parlamendi administratsiooni siin hellitatakse võrreldes parlamendiliikmetega, nii et kui minu kontoris äh, Brüsselis või Strasbourgis äh, oleks võimalik külastada, siis oleks võimalik näha, milli-, millise, milline on erinev kohtlemine parlamendisaadikute suhtes. Äh, see küll ei, ei ole põhjust, miks meid alati halvasti koheldaks. härra Sassooli rääkis e-, energiatõhususest ja reeglitest kinnipidamisest Äh, mul, kui ma õigesti aru sain, siis ma ei tea, kes seda nüüd ütleski, härra Viiland, härra Sassooli või, või härra peasekretär, tundub, et juhatus on võtnud kohustuse ehitada parlamentaarium igasse liikmesriiki, kas ma sain õigesti aru? kas ma sain teist õigesti aru? ja minu küsimus siis on, igas liikmesriigis saab siis nüüd olema parlamendi esindus, kuidas seda nüüd nimetataksegi, ja veel parlamentaarium. kas me oleme ikka mõelnud, äh, kuidas seda ühtlustada, kuidas tekitada tingimused, et meil ei oleks kahte täiesti erinevat tüüpi investeeringut igas liikmesriigis? kuidas oleme strateegiliselt äh, analüüsinud seda. Te rääkisite väga lühidalt või ma ei olnud hetkel kohal, aga kõige keerukam teema, nüüd belglasena räägin sellest. ja mõned võiksid jätta ütlemata, et Belgia on, on selline riik, kus tehakse ainult kohutavaid asju ja kus ehituslubadega äh, on keeruli-, asi keeruline ja antakse luba, lubasid, kellele poleks vaja olnud. kui, kui meie lähedusel oleks, oleks mõni riik, kus oleks ainult arhitektuursed imed, siis me seal käiksime igal nädalal, aga asi on tõsine PHS-iga, mitte ainult Belgias, vaid ka mujal. mida teha PHS-iga? kui me nüüd peaksime ehitama uue hoone siis äh, sellel otsusel on tohutud tagajärjed nii rahaliselt kui poliitiliselt. kodanikud vaatavad meie poole, näevad, mis toimub Euroopa Parlamendis. Nad juba leiavad, et parlamendisaadikud elavad hästi, äh, tingimustes, mis, äh, mida ei saa võrreldagi tavakodanike tingimustega, kui siis ehitatakse uus hoone, siis peaks põhjendused olema tõesti äärmiselt vettpidavad. kuidas? härra ja et argumendid peavad olema betoonist, ütleb esineja, mitte ainult hoone. nii et siiamaani, kuigi ma saan väga hästi aru, mida, mida siin öeldi, väidetavalt on ainult kaks valikuvarianti nüüd jäänud, kas äh, suured renoveerimistööd või ümberehitus äh, arhitektide konkursiga kui me nüüd selle konkursi praegu algatame enne valimisi, siis ma tahaks, et sellele eelneks ka tõsised argumendid. sest ma ei taha, et hetkel, mil on kodanikke, kes avalikult tunnevad huvi selle küsimuse vastu, kas on õige Euroopat üldse ehitada, jätaksime mulje, et me oleme inimesed, kes tunnevad huvi ainult oma staatuse ja oma uhkete hoonete ja oma parlamendi saadikute sissetulekute vastu. ma olen sügavalt veendunud, et see on asi, millel võib olla väga destabiliseeriv mõju osale valijatest. seega igal juhul enne, kui mingisugunegi otsus arhitektuurikonkursiks langetataks, peavad meil eelkõige siin eelarvekomisjonis olema käepärast argumendid, mis tõesti võimaldavad seda varianti toetada suur tänu ja Eider Guardia Sabal variraportööri asendajana. suur tänu, esimees. tahan tänada asepresidente ja peasekretäri, kes meiega kõike seda infot jagasid. tõepoolest, me oleme kõik teadlikud sellest, et kinnisvarapoliitika haldamine on keeruline. viisteist, kakskümmend aastat tagasi ei teadnud me, milline saab olema tänane olukord nüüd meil on olemas prognoosid. olukord on keerukas. ma usun aga, et äh, otsused, mille peame praegu langetama, peavad tuginema kolmel selgel mõistel või muutujal. kõigepealt vajadused, maksumus ja kasulikkus. sellepärast tuleb vahet teha ettepanekutel, mis puudutavad Strasbourgi kontoreid ja Brüsseli kontoreid, sest vajadused on ju selged, meil on vaja rohkem kontoripinda, tööpinda meile ja meie meeskondadele. nii et Brüsseli kasulikkus on suurem kui Strasbourgis. igatahes tuginedes kogemustele võin ma öelda, et Strasbourgis veedame ühe tunni päevas oma kontorites, sest me osaleme päev otsa koosolekutel meil ei ole ka väikesi koosolekusaale, kus kokku saada Strasbourgis ja seepärast oleks palju mõttekam ja palju äh, ökonoomsem samuti ka ja, ja ka kasulikum. selle asemel, et rohkem ehitada kontoripinda Strasbourgis, peaks meil pigem olema äh, mitmesuguse kasutusega koosolekusaare, kus saaks äh, netis saale lihtsalt, lihtsamalt broneerida ja ma arvan, et Brüsseli vajadused on hoopis erinevad äh, meie vajadustest Strasbourgis. see on küll väike küsimus, aga see võimaldaks ka ära hoida olukorra, kus meil tekkis kaad kaks, ma olen siin juba teist ametiaega ja kaad on lõputa lugu, ma ei tea, kui palju on kulutatud, millal see projekt üldse lõpeb, mitu korda on plaane muudetud. ja sellist asja tuleks igati vältida mis puudutab PHS-i, e ma siin kuulsin midagi teistsugust kui see, mida ütles härra Dupre. mina sain aru, et on kaks varianti, ehk siis, et tuleb konkurss selleks, et uurida, millised on võimalikud projektid ja kulud, mis on nendega seotud ja mind üllatasid äh, hinnangud äh,, hinnang ja nende kahe variandi suhtes renoveerimine tundub mulle väga kallis äh, ümberehitamise mõttes äh, ja minu meelest on väike vahe maksumuse osas ümberstruktureerimise ja renoveerimise vahel. ma ei ole muidugi ekspert, aga mulle tundub, et renoveerida hoonet on kallis. aga et umbes sama kallis kui ümberehitamine, siis mulle tundub, et see on siiski imelik. kas te võiksite täiendavalt äh, seda selgitada? olen nõus härra Debrega ma arvan, et PHS-i puudutav otsus on selline otsus, mis äh, rahalises mõttes on väga oluline, aga poliitilises mõttes on see väga tundlik. seepärast peab meil olema piisavalt infot, hästi põhjendatud ja peame rahulikult seda arutama. ja kui me räägime renoveerimisest tuleb mõelda sellele, et kõik, kes meil on siin kohal, saa-, peavad tõesti nägema, mis on kulud ja mis see läheb maksma eelarvest. seda tüüpi mõttevahetused peaksid meil olema regulaarsed, sest meie eelarvekomisjonis äh, oleme need, kes peavad hinnangu andma parlamendi eelarvele ja mõnikord peame langetama otsuseid, aga otsused on juba varem langetatud ja meie peame siis lihtsalt äh, andma heakskiidu otsusele, mis on varem juba võetud. seepärast peaks äh, sagedamini mõtteid vahetama, et, äh, et saaksime arutada ja võib-olla ka muuta neid ettepanekuid, mis meile tehakse. aitäh ja viimasena härra Tarand. Thank you, Mr President uh.... tänan, esimees. Avant-dernier intervenant eelviimane sõnavõtja tegelikult. eelviimane sõnavõtja, teil on sõna. okei okay,, I am sorry um,. Well I understand uh, two mornings täna hommikune arutelu näitas, et peasekretär härra Velle, talle jääb igaveseks meelde, et hommikul enne Spiegeli lugemist tuleb tulla eelarvekomisjoni meile teavet andma või enne peegli ees seismist pigem. Reasoning of um, of uh, plan to knock down the port. nüüd PHS-i hoone maha lammutamisest. lugesin eile, et hoone, ta keskmine iga on kakskümmend viis aastat. ma ei saa sellest aru ma ei saa seda ka iseendale kuidagi ära seletada, et me ehitame selliselt hooneid, keskmine ratastool isegi kestab kauem. ei saa ju nii olla. seda on raske seletada ja seepärast äh, ma soovitaksin selle plaani edasi lükata Äh, perioodiks pärast maikuud kaks tuhat üheksateist, kui mind enam siin ei ole, nii et ma sellist asja enam seleta, sellist ehituspoliitikat enam kellelegi seletama ei pea. ja üks koht, kus ma ei ole nõus härra Dupreega, ta ütles, et liikmeid koheldakse halvasti töötingimuste osas. sellega ma ei ole nõus. enamus liikmetest tuleb Ida-Euroopast ja nad leiavad, et neid koheldakse siin väga hästi ja selles kontekstis. olukord on palju paranenud. me ei ole võib-olla küll kõige kaasaegsem, arvestades palju ruutmeetreid on assistentidel ja nii edasi, aga aga peaksime võib-olla siiski tunnistama, et liikmetel ja nende kaastöötajatel ei ole Euroopas kõige halvem olukord ja pöörakem sellele tähelepanu, aitäh. härra Kaier. aitäh, esimees. mis puudutab äh, hoonete poliitikat, siis mul on kaks märkust, mis puudutab kontorite sisustamist, siis ma olen tänulik selle eest, et sisearhitektid tegelevad mööbliga ja et mööbel muutub kaasaegsemaks. suuruse äh, osas on ka juba edusamme tehtud. kui ma kahe tuhande üheksandal aastal siia kohale jõudsin, siis mind üllatas see, et äh, seal oli selline duši alus ma arvan, et olen kaks korda seda üldse kasutanud viimase kümne aasta jooksul, kui minu Brüsseli korteris vesi ära oli. aga muidu on tegemist tõesti, minu arvates vähemalt, ressursside raiskamisega. ma tõesti ei kujuta ette, et saadikud seda duši väga tihti kasutaks. noh, isegi kui minnakse lõunapausi ajaks spordiklubisse, siis seal on ju dušid, nii et äh, ei ole ju vaja duši kontoris ja mind üllatas ka see, et meil on seal diivanid, äh, aga seal äh, magada ei tohi, ööseks jääda ei tohi ja samal ajal see diivan on selline, et istuda seal korralikult ei saa, pikali heita ka ei saa, nii et tõesti sooviks natukene kaasaegsemat mööblit. nüüd PHS-i kohta ka kõigest üks märkus ma arvan, et erandkorras ei ole kalli kolleegi Viilandiga ühel nõul. tõesti, pärast kolmekümnenda aastat on tõesti öelda, et on vaja eh, saneerida seda hoonet nii energeetiliselt eh, kui ka turvanõuete pärast. aga mida on raske seletada ja nüüd olen vägagi nõus sellega, mida Indrek Tarand ütles, et kolmekümne aasta pärast tuleb selline maja maha lammutada ma ei jaga väga palju küll arhitektuurist, aga ma tean, mis on kommunikatsioon. Need pildid, mida me loome sellega, et sealt tulevad need suured buldooserid Euroopa Parlamenti maha lammutama, selliste piltidega võib tõesti väga toredaid asju teha, aga mitte miski, mitte ükski nendest piltidest ei aita meil mainet hoida öö, ja ei näita, ei aita kuidagi kaasa piltidele Euroopa integratsioonist, nii et tõesti kõikide asjade puhul tuleb arvestada kuludega, aga ka see mainekahju siis, kui PHS-i hoone maha lammutatakse, see mainekahju, ma arvan, on küll väga-väga kõrge. enne kui ma annan sõna meie kolmele külalisele, rõhutaksin ühte aspekti, mida puudutas proua Hoolmeier ehk siis äh, info eelarve kohta. kohtusin Inlo peadirektoriga eelmisel nädalal, sest konfidentsiaalsuse ja turvalisuse nimel oleme elanud äh, infovaakumis ja selline olukord ei saa jätkuda. me oleme eelarvekomisjon, meil on vaja finantsinfot reaalajas. ja loodetavasti me ei pea enam üle kordama selle põhimõtte tähtsust. rääkisime PHS-i hoonest, et kas see tuleks lammutada, siis tuleb leida uus täiskogu saal. ja ma arvan, et selle periood, lammutusperioodi vältel võiks siis Strasbourg olla vastuseks. ja kui nõustutakse, et paari aasta jooksul, siis sellisel juhul hakkab Strasbourgis toimuma täiskogud, siis tuleb leida argumendid, miks see ei võiks mitte jätkuda. ja härrad asepresidendid, selle kohta tahaksin teie arvamust kuulda. suur tänu, esimees. üks lisamärkus mitte et pärast keegi oleks üllatunud, et äh, härra Velle ütles, et äh, Strasbourgis ei ole meil hooneid vaja. ta vaatas nimelt tulevikku. Äh, see, mis meil praegusel hetkel olemas on, just julgeoleku küsimuste pärast need hooned, mis meil on, on vaja viia julgeolekustandardiga kooskõlla. sellest siis see avaldus, et te, see teid ei üllataks. härra Depree Te astusite siis, kui mina juba rääkisin ja võin teile kinnitada, et enne kui te siia sisse astusite, ütlesin ainult selliseid asju, millega te olete sajaprotsendiliselt nõus, nii et äh, olge rahulik. toon välja kaks küsimust, äh, kaks juhtumit, kaks aastat tagasi või kolm ja pool aastat tagasi mõeldi selle peale, et mis me teeme oma mööbliga kui see on kakskümmend viis aastat vana. kõigepealt, et ei ole vaja. ei saadud aru, et äh, mingist hetkest äh, parandamiskulud tõusevad väga palju, sellepärast et kõik ei kohtle oma mööblit nii, nagu loodetavasti suurem osa teist. nüüd on näha, mis on võimalik ja nüüd ütlevad kõik, et oi, hea lahendus. teine näide, Martensi hoone ma tõesti võitlesin selle New World of Working'u eest. väga paljud inimesed kahtlesid, nüüd on meil selline pehme versioon sellest, mis võimalik, ma ei ole tegelikult päris rahul, see on ilus ja töötajad on sellega rahul, aga kolm aastat tagasi tehti nii, nagu oleks vaja e, töötajaid piitsaga sinna hoonesse sisse ajada, nüüd on aga järjekord ukse taga ja need, kes toona rääkisid siin mingitest vandenõudest, nüüd on need kõik saba jalge vahele tõmmanud ja tahaksid ise sinna kohale minna. aga kui me mõtleme selle peale, mis oleks olnud kõik võimalik, siis me tegelikult kõike ei saavutanud, me ei saavutanud kõike, mida oleks olnud võimalik saavutada. ja proua Kardesabal, Konrad Adenaueri hoone, teie mainisite seda kahe tuhande üheksandast aastast olen parlamendi juhatuses ja meid pandi lihtsalt põhimõtteliselt juba äh, faktide ette ja siin, kui kuuled, mis tegelikult toimus, siis tuleb välja, et oli üks roheliste väga ambitsioonikas parlamendi asepresident, kes parlamendile pakkus välja selliseid ettepanekuid, mille puhul siis oleks tõesti kasutatud keskkonnatehnikat, mis aga kunagi turule pole jõudnud ja mille tootmine lõpetatud ja et äh, kuna kardeti seal neid suuri numbreid, hakati ehitama enne, kui plaanid olid valmis. nii et nüüd tuleb teilt küsida, et mida te tegelikult tahate. me ei saa nelja, kuue või kaheksa erineva kavandiga töötada. ja iga jaoks siis ka hinnad äh, välja töötada, sest see läheb väga palju maksma, siis on meil neli, kuus või kaheksa paralleelset menetlust mis käivad siis väga pikka aega samaaegselt. no parlament ütles, et me keskendume kahele võimalusele ja me ei ole tulemust veel ära otsustanud ja siis tulid noh, mitte kaebused, aga kõhklused. härra Kaier ja härra Tarand tõid need välja, ma võin teile kinnitada, et me ei töötaks hästi, kui me teatud asju avalikult välja tooksime, just sellepärast ma ütlesin, tuleb minna sinna lugemissaali ja ma tõesti eeldan, et vähemalt üks inimene igast fraktsioonist läheb sinna kohale nende dokumentidega tutvuma. sest miks see saneerimine, proua Kardesabal, on nii öö, äh, kallis, on just see, mida ütleb ekspert, et väga palju äh, saneerimise puhul läheb maksma just see julgeolekunõuetega kooskõlla viimine see julgeolekunõuete sisseviimine saneerimise kaudu on väga kallis ja me ei saa ikka veel kinnitada, et ka pärast neid meetmeid on äh, sellel ho äh, hoonel ka julgeolekustandard, kaasaegne julgeolekustandard, see tuleb lugemissaalis väga selgelt välja me ei taha siin tõesti seda avalikult hakata arutama ja sellepärast ütlengi, palun minge lugemissaali, tutvuge nende plaanidega. ja siis see, mida mainiti siin kodanikualgatuste kohta, lugesin ka seda artiklit. see artikkel paneb ühte patta täiesti perfiidselt selle, mis toimub kunstni-, Virtsi kunstnikemajas ja pargis, mis oleks avalikkusele juurdepääsetav. see paneb ühte patta, see pannakse ühte patta koos PHS-i hoonega. sest reaalselt, vähemalt minu arvates küll keegi sellist ettepanekut pole teinud ja nüüd need klaaskabiinid, see on suurepärane näide. ma väga kaua võitlesin selle eest ja mingil hetkel ma avastasin selle hoone ja nüüd on selge, et meil on viisteist hoone, viisteist sellist ruumi, mida ei kasutata. ja nüüd äh, on hakatud äh, neid uuesti maha võtma ja ma tõesti tahan, et meil tulevikus oleks parem broneerimissüsteem, sest kui igaüks fraktsioonid, president ja ka teised üksused kasutavad ainult oma öö, äh, ruume ja kaitsevad neid öö, siis ei ole võimalik rääkida sünergiast ja sellepärast ma tõesti leian, et kõiki ruume peaksid saama kasutada kõik, kõik peaksid saama kõiki ruume broneerida, see oleks ka kaasaegne äh, hoonete poliitika ja see oleks siis ka tõesti äh, tulemus, mis oleks tõhus. Sassoli pour une brève intervention, s'il vous plaît. Äh, härra Sassoli, palun lühike sõnavõtt veel. jah, aitäh. tahaksin tänada teid kõiki märkuste eest ja mis puudutab mind ja ka kolleeg Viilandit ja peasekretäri. ilmselgelt me peame dialoogi pidama omavahel, meie oleme valmis seda tegema. kõik see sõltub suuresti ka teist ja komisjonist. aga igal juhul meie poolt ei ole siin küll mingeid probleeme sellega olnud. nüüd edasi kui me ehitame täna hoone ja teeme seda nii, nagu tegime seda kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi, siis äh, Martas on sellest äh,. siis me ei tee nii nagu kolmkümmend, nelikümmend aastat tagasi, Martens on hea näide sellest. ja väga huvitav on ka see, mis tegelikult Martensi puhul seal sees on kõik need masinavärgid nii-öelda, mis tagavad jahutuse, mis tagavad sooja vee, konditsioneerid ja nii edasi. kõik see on ehitatud nii, et oleme silmas pidanud tõesti vägagi kaasaegset innovatiivset energia säästmise võimalust, nii et mitte nii nagu mm, kümneid aastaid tagasi PHS, seal on tõesti olulised probleemid ja tahaksingi mõningaid neid mainida. elekter, osad struktuurid on iganenud, ruumide jaotus, ruumid ei vasta enam meie erinevatele funktsioonidele, triloogide ruumid ja nii edasi ruumide jaotus on selline, et me ei saa lihtsalt ära kasutada kõiki võimalusi, mis on ja me ei saa töötada. kas või regioneluusiga on tekkinud probleeme ning see on seotud niiskustasemetega lisaks sellele on meil probleeme ka äh, lagedega, sellepärast et äh, volüümid on suured äh, ja samuti ruumid tõlkidele, see on ka probleemiks. ühised ruumid ühisruumid. nii et siin on tõesti äärmiselt palju erinevaid probleeme. meil oli neli võimalust mitte midagi teha. saneerida, ümber ehitada, kolmandaks või siis osaliselt äh, ümber ehitada. mis me siis otsustasime? me oleme üritanud leida kõige paremat lahendust äh, ning kõige parema otsuse teha. mina isiklikult arvan, nagu ka paljud teist, et peame ikkagi kõik tegema selleks, et saaksime saneerida kas või maine pärast, sellepärast et äh, nagu ka te ise väga hästi ütlesite, väga keerukas oleks seda selgitada avalikkusele, kui me äh, lammutame, aga kui me tahame ikkagi äh, arukalt otsustada, siis peame vaatama, mis olukord on ja hindama seda. seega otsustasime, et äh, võtame kaks võimalust ja üritame vaadata, kumb neist on parem. ilmselgelt me seda otsust selle ameti äh, aja jooksul vastu ei võta, vaid otsus võetakse vastu, kui need uuringud on läbi viidud ja äh, läbi kaalutud. me peame arvestama tehniliste objektiivsete kriteeriumitega, mis äh, vastavalt vajadustele ning eh, sellest tulenevalt siis eh, me lähtusimegi praegusest tegutsemisviisist ning me tahame avada ka eh, avaliku arutelu selles küsimuses, aga lähtuda siis objektiivsetest kriteeriumitest. suur aitäh, härra Sassooli. peasekretär nüüd palun, aga lühidalt sellepärast et tõesti, meil on väga põnevad teemad täna. aitäh, esimees. üritan vastata ainult küsimustele, mitte kommenteerida. kõigepealt proua Holmajärvi küsimus äh, Belmondi hoonekulud üks koma nelikümmend neli miljonit aastas ehk täpselt seesama summa, mida me maksime ka praeguse hoone eest, nii et sama summa eest saame siis selle asendushoone härra Depree ütles, et Martensi hoone on parem kui saadikute hoone, et me näeme tõesti siin, mis on arhitektuuris viimase kolmekümne, neljakümne aasta jooksul muutunud ja tegelikult on küsimus ka selles, kuidas suhelda. Martensi hoone on esimene hoone, kus süstemaatiliselt mõeldi selle peale, kuidas inimesed omavahel suhtlema panna ja saadikute hoonetes siiamaani ei ole seda minu arvates piisavalt hästi lahendatud ja sellepärast tuleb ka keskpikaajaliselt mõelda selle peale, kuidas saadikute hooneid kujundada. ja asepresident Viiland mainis ka juba neid avatud äh, hooneid. härra Depree küsis ka Experience Europe'i kohta, juhatus otsustas, et samm-sammult äh, seitsmekümne aasta jooksul äh, siis äh, see Experience Europe'i programm äh, pannakse käima ka äh, parlamendi büroodesse. tegemist on väga väikese alaga, näiteks Sloveenias, Ljubljanas on see väga väike ala, see võib olla aga ka suurem, vastavalt sellele siis, kus riigis ja millises hoones ollakse, vastavalt siis liikmesriigi võimalustele. proua Kardia Saabal küsis PHS-i kulude kohta. arhitektide konkursi mõte ongi selles, et me saame korralikud hinnangud. siiamaani on kõik olnud väga arhi-, väga abstraktne. koos konkursiga saaksime me siis ka selge pakkumise ja ka kuju, ettekujutuse selle kohta, mis me selle raha eest saame ja siis saab juhatus teha ka tõesti informeeritud otsuse ja ainult niimoodi on võimalik siis ka korralikult äh, eelarvekomisjonis seda, eelarvekomisjonis seda küsimust arutada. härra Tarand mainis veel kord PHS-i hoonet. Te teate väga hästi, et meie ei ehitanud seda hoonet, me ostsime selle. härra Kaier äh, ütles, et meil on vaja ka uut mööblit, äh, saadikutele olen täiesti nõus ja see, mida me siin praegu üritame selle pilootprojektiga, näitab, et me tõesti saame päris korralikke tulemusi saavutada. suur aitäh selle eest, et nii lühidalt tegite, härra Debre veel. paar sekundit ainult. jah, vabandage, aga ma esitasin ühe täpse küsimuse, kas jah või ei, juhatus on võtnud vastu otsuse luua parlamentaarium kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ja kas on ette nähtud äh, ka need äh, parlamentaariumid ühendada Euroopa Liidu ametitega, eri ähm,, büroodega erinevates liikmesriikides? vastan teile prantsuse keeles ma üritan teile prantsuse keeles vastata. jah, juhatus otsustas luua nii-öelda Euroopa kogemuse, see on jällegi midagi erinevat parlamentaariumist äh, kõikides liikmesriikides, aga alles siis, kui lepingut vaadatakse läbi, ehk siis mitte kohe ega järgmisel aastal ega kahe aasta pärast, vaid vähehaaval. see protsess võib võib-olla kümme aastat aega võtta või isegi rohkem. teiseks see integreeritakse infobüroodega, nii et see oleks siis eh, infobüroode üheks funktsiooniks ja seeläbi me saaksime me eh, siis ka kommunikatsiooniga tegeleda. suur aitäh, eh, härra peasekretär. härra Tarand, lühidalt, palun. jah, viisteist sekundit jah, ma oleks nõus igasuguse poliitikaga, kui Strasbourgi äh, liikmete paarist saaks suitsetajate paar. Mm, eh, mis puudutab eh, Brüsseli, Strasbourgi küsimust, siis võib-olla täna õhtune eh, matš lahendab selle ära. Bien, que le meilleur gagne euh.... <laughs> jah, aga ma näen igal juhul, et finaal saab vägagi euroopalik olema. aitäh teile igal juhul, oleme natukene maha jäänud, vabandan siin komisjoni ning välisteenistuse esindajate ees, mm, kes tahtsid meile ka rääkida oma kinnisvarapoliitikast, sellest tulenevalt äh, peame piirama teie sõnavõtu aega veerand tunniga. tahaks Äh, Mark Seginud äh, tervitada, kes OIB-st, härra äh, Frank Peke Luksemburgist, Bruno Tükel, infrastruktuurid ja logistika välisteenistusest. Teil igalühel on kolm minutit lühikeseks sõnavõtuks. härra Seginu. no see, see Mark Beke, kes va commencer ici. Mark Beke alustab kui lubate, jah, vabandage siis. kaks projekti, millest tahaksin rääkida, need puudutavad Luksemburgi. Jean Monnet kaks, mis on Jean Monnet vana hoone järglane. tegemist on äh, sada ka-, sada üheksakümmend ruutmeetrit äh, pindalaga hoonega, kolm tuhat seitsesada isikut saab seal töötada ning sinna läheksid siis kokku Äh, äh, suurema osa Luksemburgi komisjoni teenistustest. Äh, kahes faasis saame kätte selle hoone. esimeses faasis kaks tuhat seitsesada ligikaudu kahekümne kolmanda aasta veebruarist ning teine faas kaks tuhat kakskümmend neli veebruar ja siis saab veel tuhat kolleegi sinna majutada. projekti hind on muutunud pärast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kokkulepet eelarve äh, asu- äh,, pädevast asutusest, aga äh, arve ma ei tahaks ütelda, aga otsustasime mitte ehitada äh, hoonet, äh, kus oleks arvutuskeskus, see läheb sellest hoonest väljapoole ning lisaks sellele oleme tõstnud ka turvalisust, see tähendab seda, et hoone kogu kontseptsioon on läbi vaadatud. see tähendab seda, et meil on õnnestunud äh, kokku hoida, kuna me seda arvutuskeskust ei tee sinna sisse, aga turvanõuded on tõstnud hinda seitseteist miljonit juurde. ehk siis neli protsenti on äh, tõusnud algse projekti kulud ja me tahaksime nõusolekut muidugi selleks aga. aga kahekümne protsendi võrra siis tõstame nende inimeste hulka, kes saavad seal töötada. personal ning samuti lihtsustame hoone fassaadi. miinus kuus, miinus viis korrused jäävad välja, sellepärast et on muutunud äh, parkimiskohtade seadus koha peal ei äh, looda siis arvutuskeskust ning viiakse sisse mm, turvameetmed. Äh, turvameetmed tähendavad seda et, et kolmkümmend viis protsenti hoone maa-alusest pindalast on ümber äh, planeeritud. kakskümmend üks koma kolm miljonit läheb see maksma. pärast suve saadame ka teate eelarveasutusele selleks, et kulude tõstmine heaks kiita ning muidugi selgitame seda, mis muutused on projektiga seoses äh, toimunud veel. tahaksin rääkida teile lühidalt äh, hoonest, kuhu läheb siis ähm, Euroopa Liidu väljaannete ähm, amet. Äh, Luksemburgi valitsus on pakkunud meile lahenduse, mis võimaldab eh, praegusesse hoonesse veel jääda. Eh, selle lammutamine lükatakse edasi ning seejärel saame naaberhoonet üürida, mis vastab paremini vajadustele. pindala on väiksem, aga rohkem personali mahub sinna. kulud on eh, pigem meie jaoks huvipakkuvad, sellepärast et nii hoone kui üürileping jõuavad lõpule praegu see hoone puhul. kui me tahaksime sama pindala samas linnaosas, äh, siis see läheks äh, äh, kuuskümmend protsenti rohkem maksma, aga nüüd kaks tuhat kakskümmend kaks, kui me hakkame seda naaberhoonet üürima, siis läheks see maksma kolmkümmend viis protsenti rohkem ainult ning pärast novembrit kaks tuhat kakskümmend kaks kogu lahendus läheks maksma ainult kakskümmend protsenti rohkem praeguse äh, kuludega võrreldes, nii et äh, põhimõtteliselt on see suur kokkuhoid. suur aitäh, härra Peke. kas te võtsite ka härra Segiloo kõneaja ära? ma loodan, et mitte. sellisel juhul jah, kas härra Segiloo on valmis sõna võtma? jah, kui annaksite mulle ka puldi, palun jah. Need neli telge, mille osas äh, komisjon on oma kinnisvarastrateegiat arendanud, on siis järgmised. esiteks äh, teatud äh, leping, üürilepingute läbirääkimine, pikendamine, sellepärast et teatud puhul see on võimalik omandi väärtustamine, mis kuulub meile läbi põhjalike renoveerimistööde ning Äh, uute, äh, uue pindala arenduse ning uute hoonete otsimine, kui äh, läbirääkimised ei ole lõppenud edukalt ning ratsionaliseerimine ning optimeerimine olemasoleva kinnisvarapargi puhul ning büroodeks kasutamise puhul. peamised projektid, mis praegu meie isasse seiavad, L sada kolmkümmend ümberarendamine vastavalt siis Brüsseli äh, uuele urbaniseerimiskavale, äh, mis võimaldab üheksakümne mm, tuhandet ruutmeetrit kasutada. Äh, see toimub kahes faasis. esmalt kaks tuhat kakskümmend viis hakata kuni kaks tuhat kolmkümmend ja teine kaks tuhat kolmkümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend viis, mis tähendab, et on vaja veel kahte hoonet L seitsekümmend kaheksa, L kaheksakümmend kaks uus konverentsikeskus, mis asundab Albert Borchetti hoonet viime läbi ka pakkumise selles osas ning teatud äh, äh, meie keskuste ümberarendamine kakskümmend üheksa, kolmkümmend üks, kolmkümmend kolm, kus oleme omanikud ja siin me saame läbi ümberarendamise vähendada ruutmeetri hinda. Prei ja Prei kaks on kaks hoonet, mida me samuti äh, arendame ümber. meil on vaja vastavalt kinnisvara hinnangule äh, kaheksakümmend tuhandet kuni sada viitekümmet tuhandet ruutmeetrit juurde aastaks kaks tuhat kakskümmend kuni kakskümmend neli, selleks, et vastata äh, ümberarendamise raames äh, vajaminevale mm, ümberpaigutamise vajadusele. nüüd Lähen edasi L saja kolmekümne slaidide juurde, me oleme konkuuri välja kuulutanud ning praegu esimene žürii on kokku tulnud ning tulemused peaksid kaks tuhat üheksateist alguseks, esimese poolaasta lõpuks tulema ning meil on siis ka rahvusvaheline arhitektuurikonkurss selles valdkonnas välja kuulutatud kakssada tuhat ruutmeetrit saame siis loodetavasti kokku eh, võrreldes praeguse kaheksakümne tuhande ruutmeetriga. Eh, uus konverentsikeskus asendab siis Albert Borcheti keskust. ka siin on eh, toimumas tööde läbiviija otsimine. nüüd tahaksin anda veel julgeoleku küsimustes Eh, sõna kolleegile, kes räägib jälle Mondi juurde paviljoni ehitamisest. kas soovite sõna, jah? jah, aitäh, Nicolas Kei, oleme tehnilisest eh, eh, julgeolekust ja paar sõna minu poolt ka nende kavade kohta, mis puudutavad Bellemoni tervituskeskust. selle eesmärk on julgeolekukontrollid, turvaliskontrollid viia läbi väljaspool hoonet ning seega leevendada eh, ja vähendada relvastatud sissetungi ohti, ohtu Bellemondi hoonesse. Eh, eh, meil on praegu teatud läbivaatamisseaded küll hoones sees, aga me tahaksime siis füüsiliselt äh, Äh, viia need paviljoni, kus, äh, mis oleks ühendatud Bellemondi endaga. paar sõna veel. Bellemondi tervituskeskus asuks siis esplanaadil äh, Bellemondi Charlemagne'i bulvaari, bulvardi ähm, piirkonnas, seal on ka metroo, sealt saab äh, Äh, kõrval asuvast kioskist ka juurdepääsu äh, paatši, millega siis saab äh, sisse hoonesse, kõigepealt tervituskeskusesse ja siis sinna vastuvõtualasse. Esplanaad, tervituskeskuse ning sissepääsu vahel oleks siis mõeldud ainult VIP-i sõidukitele ning nemad saavad uuest sissepääsust sisse perelemendi otse Esplanaadilt seal on ka kahe meetri kõrgune klaassein ette nähtud. sinna, kus on lipud ning äh, ka liftid. juunis arvasime eelmisel aastal, kui saime ehitusloa eh, esitasime samuti äh, ametlikule teatele juba äh, oma dokumendid, mis loodetavasti peatselt ka avalikustatakse ning me saame siis novembriks ka pakkumised ja see võimaldab meil ametliku taotluse esitada eelarveametile novembri lõpuks. ja me arvame, et lepingu saame sõlmida võib-olla siis veebruari keskel, kui saame heakskiidu muidugi. ja ma me eeldame, et tööga võiksime alustada kaks tuhat üheksateist mais ja kestavad tööd kümme kuud. suur aitäh nende täpsustuste eest. ma vabandan, et äh, teid ta tagant sundisin kiiremini rääkima, aga nüüd palun härra Tüken välistalitus. jah, lihtsalt paar sõna selleks, et rääkida meie töödokumendist veel. Te näete, et meie peasekretär on heaks kiitnud tegevuskava selleks, et parandada kinnisvarapoliitikat seoses ka kontrollikoja aruande soovitustega ning meil on ka paika pandud prioriteedid vastavalt geograafilistele teenistustele. soovime samuti ähm, suurendada nende hoonete hulka, mis meile kuuluvad ähm, kinnisvarapargist, parandada hooldust ning äh, lahendada ära ka nende omandite küsimust, mida ei kasutata ja parandada ka hoo-, elamupoliitikat. erilist tähelepanu pöörame muidugi tervishoiu ning julgeoleku küsimustele, keskkonnale ning nähtavusele. paar sõna selle kohta, mis me oleme teinud. oleme koostööd teinud eh, nii hoonete, taristute kui julgeolekuosakondadega, oleme saanud äh, ka lisavahendeid äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta üürilepingute jaoks, aitäh parlamendile toetuse eest ning meil on nüüd ka uued vahendid, IT-vahendid ja muud lepingulised vahendid edasiliikumiseks. muidugi töötame edasi kogu võrgustiku parandamisega Turkmenistan, Panama, Mongoolia, Kuveit ning samuti Inglismaa Ühendkuningriik siis äh, ning äh, kaks tuhat üheksateist esinduse avamine Londonis. Salomoni saartel paneme kinni ennast ning vähendame samuti Teheranis hollandlaste juures äh, oma personali. Beliaris kolime osa ka haldusstruktuuridest välja ja neoprojekt on samuti meil, te olete näinud, see käib ka eelarve kinnitamise alla. samuti plaanime ostu Washingtonis ning olulised projektid on äh, planeerimisel äh, Kosovos, Iraagis, Afganistanis, Hiinas ja paljudes muudeski kohtades. aitäh, härra Tüke! Ähm, härra, äh, vabandust, proua Olmaier nüüd, kas soovite sõna? Nachdem das ein ganzes Kompendium ist äh,, ist es spannend. jah, see on tohutu hulk plaane, väga kiire on äh, vastata kohe, väga raske on kohe vastata niimoodi, aga Šamune hoone kõigepealt. kulud ületavad selle, mis alguses otsustati, selgelt. on ka uued kulud. nii et me peame uue otsuse vastu võtma eelarvekomisjonis selle kohta. kulud ületavad siis algselt ette nähtud kulud ja seda vägagi selgelt. mis puudutab äh, andmete keskuse kulusid, siin oli ette nähtud kakskümmend miljonit, aga nüüd ma ei näe mitte midagi. tahaksin teada, miks? siin on kriips. kas seda enam ei ole? kas midagi on selle asemele nähtud, kas see on kallim, odavam, ma tahaksin teada, mis siin toimub data center, andmekeskus ja Euroopa Parlamendi jaoks üldiselt on mulle jäänud raportöörina mulje ja see käib ka mu variraportööride kohta, et kõik ei ole ikkagi päriselt läbipaistev ja ajakavadest ei peeta kinni või vähemalt ei ole meil võimalik äh, niimoodi tööd teha. raportöörina ei saa ei kunagi äh, kurta selle üle, et saame infot liiga vara aga kui me saame info kümme min-, sekundit enne seda, kui me peame otsuse langetama, see ei ole rahuldav ja see häirib mind tugevalt, ütlen selle kohe välja niimoodi. meil peab olema võimalus ka lisaküsimusi esitada ja mul on jäänud mulje, et tegelikult äh, peaaegu et tahetaksegi, et me saaksime kogu info alles viimasel hetkel, nii et saadikutel ei oleks võimalik oma küsimusi esitada siin on muudatusi tehtud Jean Monnet puhul. oleme me alati rõhku pannud sellele, et meil on vaja infot eh, ja seda õigeaegselt, ennetavalt juba. ja komisjon otsustas, et eh, aprillis ja juunis kaks tuhat üheksateist peaksid eelarve eest pädevad eh, institutsioonid selle otsuse vastu võtma. mida see komisjon arvab, kes siin maist juulikuuni kaks tuhat üheksateist kohal on? ja et kas tõesti komisjon arvab, et uue konverentsikeskuse pärast tuleme me kohale, ma tõesti palun vaadake see ajakava üle. mul on jäänud mulje, et see otsus on nimelt niimoodi tehtud, sest igaüks teab, et järgmisel aastal on valimised ja igaüks teab, et maist kuni juulini ei ole siin mitte kedagi kohal jah, eelarve pärast küll teatud aeg, teatud korrad peame kokku tulema, aga me räägime siin miljonitest ja mai ja juuli vahel kaks tuhat üheksateist ei saa seda otsust vastu võtta. ma eeldan, et märtsikuus juba tuleb konkreetselt sellest äh, hoonest rääkida, me ei saa lubada seda, et kahe ametiperioodi vahel selline otsus vastu võetakse. meil on selline olukord olnud juba paar korda ja iga kord on sellega paksu pahandust ja sellepärast aprillist kuni juulini kaks tuhat üheksateist ei ole võimalik neid küsimusi arutada, ei tule kõne allagi ja mina raportöörina eeldan, et need ettepanekud tulevad võimalikult vara, et meil oleks tõesti võimalik vähemalt üle, järele mõelda selle üle, kuidas otsustada ja et ei juhtuks selline olukord, et meid, meid ei ole kohal ja siis ei saa ka otsuseid vastu võtta ja siis mingi automaatne kinnitus tuleb ainult sellepärast, et meile antakse kogu info edasi liiga hilja mul on väga hea meel, et me saime siin ülevaate, isegi kui see ülevaade oli nii napp ja sellepärast on väga raske kolleegidel otsustada. Äh, kõik ei tea tausta kohta piisavalt, aga suur tänu sellegipoolest. Merci eh.... aitäh. variraportöörid, asendusvariraportöör proua Karde Saval ei soovi. mina omalt poolt ütleksin nii palju, et meil on siin äh, ostuprojektid Washingtonis, Kosovos, Lõuna-Aafrikas, Indias, Iraagis, Afganistanis, Hiinas. ma ei saanud päris hästi aru, mis on Euroopa Liidu välispoliitika. meie kohustus on ette valmistada mitmeaastane finantsraamistik, mis näitab, mis on Euroopa lisandväärtus. kui äh, on ost, kinnisvaraoste nendes erinevates linnades, mida te mainite dokumentides, kas on ka mingi kava ühendada äh, välisesindusi selleks, et raha kokku hoida? sest muidu on meil kakskümmend üheksa saatkonda paljudes riikides, see on ju täielik karikatuur. see kuidagi ei ärata usaldust Euroopa kodanikes ja mõistmist. Nende sõnadega annan äh, sõna eel, eelmistele kõnelejatele ja võimalikult lühidalt, kui võimalik. suur tänu, esimees mis puudutab arvutuskeskust data center, me räägime ruumidest, kus hakkavad äh, IT-seadmed asuma, nad on aastast kaks tuhat viisteist juba teistes ruumides, kui me lahkusime Jean-Monet'st. ja selle ruumi ärakaotamine tõi endaga kaasa olulised äh, muudatused äh, osa varustusest ei ole enam vajalik, näiteks jahutusseadmed, arvutajaid enam ei ole. see tähendab, sellepärast siin ei ole enam kriipsu sellel real. aga e, turvanõuded, sellega on kaasnenud täiendavad kulutused. tuletaksin meelde, et summad, mis mul olid esitluses, on eh, lisas toodud summad aastast kaks tuhat kolmteist ja see on osa seletusest aga kõige täielikum selgitus, selle te saate muidugi kirjas, mis, mis teile saadetakse pärast suvepuhkust. proua Holmeier. ma olen nüüd segaduses sellepärast, et andmekeskuse varustus, kas selle te siis jätate välja või mis? et ei ole enam kulusid ette nähtud andmekaitse, andmekeskuse varustuseks ma saan aru, et serverid on küll olemas, aga kus siis? täpselt nii. Windhof ja Bestorf on äh, kaks Luksemburgi riigi keskust, kus info peadirektoraat üürib neid pindasid ja rendib arvuteid. Need olid kakskümmend miljonit, need ei ole arvutite eest, Äh, need seadmed, see infrastruktuur ei ole enam vajalik. ja sellepärast siin ka neid ei ole kirjas. härra Seeginu. härra esimees. Ehm, jah, äh, võtsime teadmiseks äh, raportööri vastuseisu, kuid see on, konkurentsiprotsess on dünaamiline ja praegune ajakava on siin ainult hinnanguline corriger. ehk siis korrigeerime, see teeb heameelt raportöörile. ja härra Tüken. jah, paar sõna. kõik need projektid ei ole tingimata ostuprojektid, on ka üüriprojekte, välispoliitika äh,, esinduste ühendamine, jah, loomulikult see huvitaks meid väga koostöös liikmesriikidega mõnikord äh, see muudab ajakava küll keerukamaks. suuruse probleemid on siin, aga Washingtoni näide on just tüüpiline näide, miks oleks mõtet võtta suurem hoone, kuhu siis võiksime hiljem kutsuda teisi partnereid, selleks et tõesti Euroopa võiks kõnelda ühel häälel ja miks ka mitte Euroopa, mis on esindatud ühes samas hoones aga mõned meie liikmesriigid alati ei toeta seda lähenemist. oleks ka hea, et Euroopa Parlament väljendaks võib-olla seda soovi liikmesriikidele, valitsusjuhtidele, riigipeadele. meie oleme eelarvekomisjon ja peame näitama, et Euroopa tähendab lisandväärtust. ja kui diplomaatias on kohti, kus Euroopat esindatakse maailma pealinnades, siis oleks ka hea, et saatkonnad oleksid sama katuse all Äh, lihtsalt lühike märkus, et kui me hääletame selle üle, siis ma palun ka väga täpselt selgitada, sest esialgu andmekeskuse kulud olid seal sees, nii et ma tahaksin siis ka ülevaadet selle kohta, millised on kulud, mis läheb üürile, sest üheski infodokumendis ei ole mitte midagi öeldud üürimise kohta ja kui palju me oleme üürinud, ei ole antud infot ka selle kohta et selles valdkonnas on plaane muudetud, nii et tõesti oleks väga hea, kui Luksemburg võiks ka ära harjuda sellega, et meil on vaja infot edasi anda. ja ma kujutan ette, et ehitamiseks ei valita kohta, kus äh, maa on kõige kallim. ma tänan kõiki sõnavõtjaid. kohtume teiega veelgi. ja ootame teie dokumente, eriti proua Holmeier ootab neid. ja nüüd oleme kõvasti ajaga vast maha jäänud, palun vabandust, kuid arutelud olid väga huvitavad. ja nüüd kohtume me Euroopa Liidu ametitega käesoleval aastal. Neid esindab Frontexi tegevdirektor. vägagi aktuaalsete sündmustega seotud amet ning Euroopa tippkohtumistel tähelepanu keskmes Euroopa Piiri- ja Rannavalveamet, tema tegevust juhib härra Fabrice Leggeri, temaga on kaasas äh, järelevalveametite esindajad, tööhõive ja sotsiaalse ning samuti justiits- ja sisevaldkonna esindajad. tervitan ka teisi ametite esindajad, kes on kohal. ja Jens, Jens Kaieri nõusolekul annangi sõna kohe härra Ledgerile kümneks minutiks või natuke vähem, kui ta on nõus. me oleme väga palju ajaga vast maha jäänud, vabandan selle eest. härra peadirektor, teil on sõna. tänan, härra esimees. kõigepealt suur tänu eelarvekomisjonile selle kutse eest, mille said kõik, mille sai Euroopa Ametite võrgustik. meil on kindlaks kujunenud tava juba, mis, mida kõrgelt hindame ja tahaksin veel kord rõhutada kõigi äh, ametite nimel, mis võrgustikku moodustavad, et äh, meie jaoks on need mõttevahetused väga kasulikud selleks, et paremini mõistetaks ametite tegevust. nagu te siin näete, sellel äh, pildil ametite võrgustik on väga mitmekesiste ametnike, ametite võrgustik ja seadusandjate sooviks Euroopas oli et Euroopa ametid oleksid äh, erinevate poliitikate äh, täidesaatvaks käeks ja eri, esindaksid erinevaid vajadusi ja seepärast äh, ametite võrgustikus mõtleme me, leiame me, et eelarvevahendite eraldamine ja personali eraldamine peaks selle, peaks kokku lepitama üksikjuhtumite põhjal, uuringute põhjal, arvestades ülesandeid, pädevust ja rolli, mis on igal ametil. arvestades ka nende eri, erivajadusi ja prioriteete ja iga poliitika erinevaid vajadusi. nüüd äh, mõningad saavutused, millele tahaksin osutada äh, meie, mille üle võime uhked olla meie võrgustikus, Kontrollikoja raportis kõigepealt viieprotsendiline personalikärbe, seal kinnitati üles, et kõik ametid koos rakendasid kaheksa koma viis protsenti kärpeid oma ametikohtade loetelus. see on rohkem kui ükski teine Euroopa Liidu institutsioon ja seda me tahaksime rõhutada. samuti äh, võrgustiku nimel tahaksin öelda, et oleme teinud edusamme, jagades teenuseid ametite vahel ja Euroopa Liidu ametite võrgustik on välja arvutanud, et me hoidsime kokku üle kümne miljoni euro nelja-aastase perioodi vältel, jagades mõningaid teenuseid, näiteks lõime me Euroopa Liidu ametite võrgustiku töökohtade portaali, see on nähtav ja ligipääsetav Euroopa Liidu kodanikele. see on ka nähtav võrgustiku saavutus nüüd äh, mitmeaastane finantsraamistik on üks teema, milleks on uued äh, rahastamisallikad. Äh, võrgustikku moodustavad ametid on seisukohal, et kõikjal, kus on võimalik, ametid peaks omaenda ressursse suurendama maksude ja lõivude näol, kus see on võimalik, me oleme teadlikud, et seda ei ole võimalik teha igas poliitikavaldkonnas, aga kus on, siis meie leiame, et see tasude süsteem peaks olema võimalik. viimane Euroopa Parlamendi uuring soovitab äh, tasudepõhise rahastamise küsimust uurida ja võrgustik soovib rõhustada ka seda, et tähtis on paindlikkus personalieeskiri ja finantseeskiri peaks võimaldama äh, rohkem spetsiifilistele vajadusele vastavaid lahendusi ametites. tulemuspõhine haldus, juhtimine, tahaksime inimeste lugemise lähenemisest loobuda, mis puudutaks kõiki ameteid, me pigem tahaksime, et oleks ametipõhine lähenemine iga kord. nüüd finantsmäärus. komisjoni talitustelt saime eelmise nädala reedel, nagu oligi kokku lepitud, saime ettepaneku finantsmääruse kohta. nagu isegi mõistate, on see keerukas dokument, samas on see otsustava tähtsusega dokument ning öö, äh, otsustava tähtsusega eelarve ja ametite juhtimiseks. paraku on meil nüüd vaja rohkem aega selleks, et põhjalikult läbi vaadata see dokument ja selleks, et saaksime ka ametite võrgustiku nimel kujundada seisukoha, mis äh, on läbimõeldud. meie jaoks aga peaks eesmärk olema jällegi see, et õiguslik äh, raamistik äh, vastab täpselt ametite äh, vajadustele. raamfinantseeskiri peaks olema selline instrument, mis kaasaks ka meie võrgustiku ettepanekuid millega ei nõust-, millega ei nõustutud mitmeaastases finantsraamistikus, nagu näiteks paindlikkus. me tahaksime, et me saaksime reageerida ettenägematutele olukordadele, nagu näiteks kui kasvab vajadus äh, finantsressursside või personaliressursside järgi, mis äh, juhtus siseküsimuste valdkonnas näiteks. meil on vaja äh, eelarvevahendite paindliku ümbersuunamise võimalust näiteks eelarvesiseselt, meil on vaja tõhusamat töömeetodit samuti, vähendada halduskoormust, lihtsustada finantseeskirju. see aitaks meil tõhusamalt töötada. uued rahastamisallikad, sellest on juba räägitud. selleks tuleks ametite asutamismäärused läbi vaadata ja sisse viia tasud selleks, et see ei takistaks uute finantsallikate sisseviimist. me ei pea tingimata olema sunnitud kasutama neid uut tüüpi ressursse, aga meie sõnum vähemalt on see, et see peaks olema võimalik õigusraamistikus. ja tahaksin ka mõningatest väljakutsetest rääkida. mõned on parlamendile ka hästi tuttavad, kõigepealt madal korrektsiooni koefitsient mis mõnikord võib ohtu seada Euroopa ametite euroopalikkuse, see võib ohustada ka tegevuse järjepidevust teatud ametites. ma ei hakka igale ametile nüüd keskenduma, kuid me näeme, et ligi viiskümmend protsenti töötajatest mõnikord tuleb vastu võtmast liikmesriigist ja seal võib tekkida küsimus, kas tegemist on ikkagi Euroopa ametiga sel juhul üldse. Brexit on väljakutse on ekspertiisi kao võimalus mõningatel juhtudel ja see võib tegevuse jätkuvusele olla ohuks. dialoog Euroopa Liidu institutsioonidega jällegi väga oluline äh, Euroopa Liidu ametite võrgustiku jaoks. me soovime teadet koostööd võrgustiku ja institutsioonide vahel ja muidugi tervitame näiteks institutsioonide vahelist töörühma number kaks. leiame, et see on otsustava tähtsusega ja võrgustik soovib tihedamat ja edasist koostööst samuti institutsioonidega. lõpetuse, sellega lõpetaksin, härra esimees, ja tahaksin veel kord äh, öelda, et hindame kõrgelt äh, meie ametite võrgustik, äh, seda mõttevahetust ja soovime jätkata head koostööd Euroopa Parlamendiga. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra Leggeri! tänan ka, et võtsite sõna lühidalt. ja nüüd saab sõna Adam Farkas, Euroopa Pangandusameti, äh, Järelevalveameti tegevdirektor, neljaks minutiks maksimaalselt, kui so-, kui oleks võimalik. <clears throat> lugupeetud esimees, komisjoni liikmed, esindan kolme järelevalveametit ja me, me oleme siin täna iga-aastasel kohtumisel aast-, meie loomisest aastal kaks tuhat üksteist oleme kaasa aidanud sellele, et meil on stabiilne äh, regulatiivne järelevalvevõrgustik Euroopas. meil on siis pensioniamet ESMA ja EBA, mis puudutab pangandust. meie loomisest saadik oleme tähelepanu suunanud. alguses äh, äh, võtsime vastu ühtsed reeglid, aga nüüd pigem soovime, et neid reegleid ellu rakendatakse järjepidevalt ja et me saaksime järelevalve vallas saavutada lähenemise Euroopa Liidu tasandil. täna hiljem hääletab eelarvekomisjon, võtab vastu oma arvamuse kolme ESA läbivaatamise ettepaneku üle ja siin on väga häid ettepanekuid meie jaoks, äh, mil, mis viivad meie kome, ameti sünergia poole. me oleme üritanud seda ka minevikus teha ja teie ettepanek äh, suunab meid ka täiendavale sünergiale. siiski praeguses kontekstis ja praeguses eelarve olukorras kolm järelevalveasutust on sattunud eh, eelarve väljakutsetega silmitsi. meil on eh, rahastamisstruktuuris piiranguid, arvestades meil on uued ülesanded ja uus mandaat ja jät-, seega tundub niimoodi jätkuvat. räägiksin mõningatest uutest valdkondadest, kus meie fookus on muutunud. kõigepealt üksikud sektoripõhised ja siis, mis need, mis on meile ühised. Äh, sek-, Ajopa suurendab praegu jõupingutusi selleks, et hakkama saada piiriüleste pankrottide teemaga, seda oleme näinud hiljuti finantssektoris. me soovime äh, mandaati selleks, et sisemudeleid kasutada kindlustuskompaniides kogu Euroopa Liidus ja suurendame jõupingutusi üle-euroopaliste pensionitoodete osas, mis on suur Euroopa algatus täna. ESMA teisalt äh, väärtpaberiturul peab muidugi äh, saama suurema mandaadi MU2 Books kahe osas, mis puudutab äh, keskseid osapooli. mitte Euroopa keskseid osapooli ja mainiksin veel äh, muid algatusi Kapitaliturgude Liidu tegevusplaani kontekstis. mis puudutab äh, Euroopa Pangandusametit, äh, Baseli kolm kokkuleppe rakendamine, see saab olema lõpp-pakett, millega viiakse lõpule töö pärast finantskriisi ja ülemaailmselt ja ka Euroopas. ja me näeme ka et äh, suureneb õigusrikkumiste arv ja samuti on suur, järjest rohkem vahendusjuhtumeid pangandusvaldkonnas. ühtlasi on meil läbipaistvuse keskus panganduses järelevalveks. nüüd ühised väljakutsed, mis on meie ees, mainiksin kahte valdkonda. üks on rahapesu, viimast viimaste sündmuste valguses on meil rohkem ülesandeid rahapesu valdkonnas ja kuritegeliku tegevuse valdkonnas, finantssüsteemis. ja teiseks Brexit. Brexiti kontekstis äh, kõik kolm järelevalveasutust on seotud finantsstabiilsuse teemadega. Äh, meil on erinevad stsenaariumid, mis võivad käivituda Brexiti kontekstis kapitaliturgude Liit, äh, lähenemisprioriteedid on meie tähelepanu keskmes Brexiti kontekstis, kuivõrd kõige olulisem finantskeskus Euroopa Liidus äh, on lahkumas Euroopa Liidust täna. suur tänu teid võimaluse eest rääkida peamistest väljakutsetest, mis on praegu meie ees praeguste eelarvepiirangute kontekstis. Merci suur tänu äh, nende selgituste eest. ja nüüd härra Juan Menendez Valdes, kes on Eurofondi ehk siis Euroopa Töötingimuste Parandamise Fondi tegevdirektor. Thank you very much uh,, uh, chair, vice chairs, committee members. aitäh. suurima heameelega äh, räägin teile täna Äh, siin neist Euroopa Liidu ametitest, mis töötavad äh, tööhõive ning sotsiaalküsimuste valdkonnas, äh, see on see, meil on Torino, Thessaloniki ja Bilbao ametid ning Dublini oma. ma tahaksin tänada tahaksin tänada teid eelarve kinnitamise eest selles valdkonnas väga hea on, et me räägime just sellest koos klasterina, mitte eraldiseisvalt iga ameti puhul. ning see on tõesti oluliselt etem. ja see on ka parem sellest, kui arutada kõiki ameteid koos, hoolimata sellest, mis valdkonnas nad tegutsevad. meie räägime siin sotsiaalsest Euroopast sellepärast, et meie ametid töötavad kõik äh, oskuste paremate töökohtade, paremate töötingimuste, sotsiaalpoliitikate äh, valdkonnas, seeläbi on meil võimalik ka ähm, tagasi võita Euroopa Liidu kodanike usaldusest ning äh, see on väga mm, oluline, samuti räägime sellistest vahenditest nagu Euroopa Sotsiaalfond ja muu kui me räägime Euroopa Liidu sotsiaalsambast ja etteprojekti kohtumisest, siis on ka see seotud meiega ning tööhõiveametite siinkohal on muidugi, peavad olema vahendiks, mis aitavad eh, sealsete otsuste elluviimisele kaasa. nagu te teate, eelarve on külmutatud alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast peale ning eh, see tähendab seda, et peame ikkagi inflatsiooni ja muude aspektidega toime tulema ning samuti nende teenustega, mis me peame pakkuma ning samuti peame äh, kontrollikoja soovitustega arvestama. Äh, kümneprotsendiline kärbe oli samuti mitte viieprotsendiline. tegemist on ka väikeste ametitega. alla saja inimese töötab äh, ning ühes ametis alla viiekümne inimese seega, kui arvate, et kärped midagi maksma ei lähe, see oleks naiivne. muidugi mõista alguses tähendas see seda, et peame tõhusamad olema ning see ja siin eh, me tõesti jagame oma vahendeid, me oleme suutnud miljoni kokku hoida Eurofondi ning teiste vahendite jagamise pealt. meil on ka tegevuskavad Äh, kus on ära toodud äh, kõik need äh, tegevused, algatused, mille osas me koostööd teeme üksteisega iga-aastaselt. Need säästud aga ei ole piisavad selleks, et kärpeid vältida. kärped mõjutavad meie tegevust, seminare näiteks, ähm, mitmekeelsusstrateegiat ja muud sellist ametites, aga isegi muudutab see ametite põhiülesandeid Eurofondi puhul, need me oleme pidanud oma töötsüklit pikendama. ja hoolimata ka parlamendi soovidest, CDFOB on samuti koolituse osas pidanud äh, viivitama oma äh, soovitustega samuti äh, veebi riskihinnangud on hilinenud ning kampaaniate läbiviimine. kaks tuhat üheksateist äh, olukord paraneb, sellepärast et meil on ligi kaheprotsendiline äh, tõus välja arvatud Sedefopi puhul, aga see ei tähenda seda, et tendents oleks ümber pööratud. ja me peame negatiivsed prioriteedid alati välja tooma me, meile tuleb uus pereliige, Euroopa Tööamet, toetame seda mandaati. E, tema tegevus meie omadega ei kattu. aga sellest tulenevad lisakärped, sellepärast et tuleb kompenseerida kulud, mis on tekkinud uue ameti lisamisega. see võib jällegi oluliselt mõjutada meie tegevust. Sedefobis näiteks Europassi kasutamine. ning samuti ähm, uuringute läbiviimine on äh, viibinud äh, Kesk-Aasia riikide Venemaa, Iisraeli puhul on meie tegevus samuti olnud pärsitud. tahaksin juhtida tähelepanu veel mõningatele küsimustele kaks tuhat üheksateist eelarves Sedefopi on kolmesaja viiekümne tuhande võõra kärbitud hoolimata äh, praegusest mitmesugusest finantsraamistikust, nii et meie soovime, et meie olukorda parandataks. eurofondi puhul tähendab see seda, et me praegu kulutame miljon rohkem tegelikult äh, õiguslikule kohustustele ja selle oleme võtnud oma operatiivkuludest, äh, see on kuuendik meie eelarvest äh, ning teie olete vastutatud eelarve heakskiitmise eest siin ja ütlesite, et oodatakse meie poolt tõhusat tegevust, see tähendab seda, et peate arvestama sellega, millised on meie eelarvelised vajadused. kõnelejad katkestatakse. lõpetan kohe. me loodame, et vaatate läbi oma arvamuse ning arvestate sellega, mm, eh, millist prioriteeti te tahate anda sotsiaalsele valdkonnale Euroopa Liidus meie oleme igastahes valmis teiega koostööd tegema. Merci, merci, monsieur, la parole est maintenant. aitäh teile, härra Leggeri, saab uuesti sõna, aga nüüd Frontexi tegevdirektorina äh, õigus- ja siseasjade ametite valdkonnas, palun. Merci beaucoup, monsieur le president uh,. What we say. suur aitäh teile kui me räägime sellest klastrist, mis puudutab eh, sise- ja justiitsküsimusi, siis näete kõiki neid ameteid, mis on praegu ekraanil. Euroopa prokuröri amet alustab kaks tuhat kakskümmend oma tööd eh, vastavalt eh, siis praegusele mm, kavale. ma tahaksin välja tuua ka mõned saavutused siin selles valdkonnas. esiteks ma tahaksin ütelda, et meil on Euroopa Liidu lepingutes peatükid äh, kus toonitatakse Euroopa Liidu vabaduse, õiguse ja turvalisuse ala olulisust ning kõik meie ametid tegelikult ongi operatiivseks käeks, mis seda tagavad. me oleme loonud hotspotid Kreekas, Itaalias, kaks tuhat viisteist tegime seda selleks, et toime tulla julgeoleku ning rändekriisiga neis piirkondades lisaks sellele Frontex, EASO, Europol ja Eurojust äh, teevad koostööd koos liikmesriikide ametitega koha peal. meil on samuti Põhiõiguste Amet, mis pakub nõu põhiõiguste osas nii et me võime ütelda, et tõesti, me äh, töötame koos selleks, et teatud protsessid välja töötada, selleks, et äh, õigesti ohjata äh, ebaseaduslikke sisserändajaid, varjupaigataotlejaid, õigesti hallata samuti isikuandmeid ning läbi viia kriminaaluurimisi. tahaksin samuti toonitada seda, et CEPOL teeb tihedat koostööd teiste Euroopa Liidu justiits- ja siseasjade ametitega koolitusküsimustes ja ja politsei ja justiits koostöös samuti. Europol ja Euroopa Liidu eh, narkootikumide ning sõltuvuse jälgimisamet eh, teevad samuti tihedat koostööd selleks, et pakkuda eh, analüüsi turgude kohta ning riskianalüüsi ja meie ühised saavutused siinkohal tahaksin välja tulla, on selle, et meil on kõrgetasemeline ekspertrühm kaastalitusvõime vallas, see loodi Euroopa Liidu komisjoni poolt juunis kaks tuhat kuusteist ning töötab koos EUAS-e, EULISE, Europoli, Frontexi, Eurojusti ning Põhiõiguste Ameti toetusel. selle eesmärgiks oli ette valmistada õigusloomeline pake, mis Äh, puudutab kaastalitusvõimet äh, siseasjade ja justiitsküsimuste valdkonnas. nüüd eelarve kohta. ligi neljandik headest äh, neli all on pühendatud justiits- ja siseasjade küsimustele üheksasada miljonit eurot ligikaudu, hoolimata kasvust need ametid on kohaldanud viieprotsendiliste personalikärbet. nüüd on kaks tuhat äh, äh, kohta äh, kärbitud kokku. seda ei ole aga tehtud kõikjal võrdselt ning ma tahaksin võrgustiku nimel ütelda, et iga amet väärib eraviisilist käsitlemist. mitte ainult neid, kelle mandaate on pikendatud, vaid samuti neid, kes äh, pidid äh, suurendama oma pakutavaid teenuseid ning pakkuma paremat kvaliteeti ja suuremas mahus oma teenuseid. lubage mul nüüd kaks tuhat üheksateist ja sellele järgnevate aastatele pilk peale heita. kaks tuhat üheksateist äh, tahaksin äh, ütelda, et pöörame tähelepanu kaastalitusvõimule, ETIAS on üks äh, prioriteet, see äh, viib veelgi lähemale üksteisele euro, EULISA, Frontex, Europoli ja Eurojusti. ning lisaks sellele on vaja panust ka CEPOL-ilt selleks, et välja koolitada korrakaitsejõude liikmesriikidesse ja me peame selle ETIAS-e andmebaasiga siis tegelema. tahaksin samuti toonitada, et EG puhul on vaja äh, suur töö ära teha äh, digiteerimise valdkonnas, äh, neis valdkondades, kus see amet töötab, näiteks arvutite desagregeerimine selleks, et näidata kübervägivalla, seksuaalse äh, Ähm, kuritarvitamise ja muu sellise mõju on meestele ja naistele. samuti uus äh, sisenemis- ja väljumissüsteem, entry-exit system, e Liisa, Frontex, Europol peavad koos töötama Euroopa Liidu küberkuritegevuskeskus äh, Europolis on, väärib samuti tähelepanu, me näeme üha enam seda, et äh, NISA ning Europol võitlevad üha enam küberkuritegevuse vastu ja tegutsevad küberturvalisuse vallas ja lõpetuseks tahaksin veel toonitada Euroopa prokuröri äh, loomist. Äh, Eurojust ja Europol on siin tegevad ning see aitab veelgi enam äh, kõikide meie ametite tegevus selles klostris parandada, parandada. teeme koostööd ka naaberriikidega ja siinkohal tahaksingi lõpetada, tänada teid tähelepanu eest, lugupeetud parlamendisaadikud ja loodan, et saame vastata ka teie küsimustele, kui teil peaks neid olema si. Me... suur aitäh teile selle valgustava ülevaate eest. nüüd tahaksingi äh, pakkuda teile võimaluse küsimustele vastata ligi kahekümne minuti vältel. ma usun, et võime hääletuse edasi lükata üksteist kolmekümnele, üksteist viieteistkümne asemel. kõik Beltjans Keier, Kaier, meie alaline raportöör. aitäh, esimees. aitäh ka peadirektoritele selle lühikese ülevaate eest äh, ametite töö kohta, sest tegelikult teevad nad palju rohkem, tean seda väga hästi. ma olen väga tänulik, et te täna hommikul siia tulite ja andsite meile ülevaate selle kohta, millised on äh, teie probleemid, nii administratiivsed äh, kui ka tegevusest tulenevad. minu jaoks on see väga tähtis, sest äh, ma olen uhke selle üle, et ma olen ametite alaline raportöör, aga siin komisjonis toob see endaga kaasa selle, et kolleegid välja arvatud variraportöörid, kes täpselt vaatavad, mida ma teen. Nende kõrval ülejäänud kolleegid ütlevad, et meil on selleks spetsialistid ja meie tegeleme pigem eelarvepoliitika suurte küsimustega. see on mõistetav. aga täna on jällegi hea võimalus viidata sellele, kuidas kõik need küsimused omavahel seotud on, mille üle me ka poliitiliselt räägime ja mida see ka siis ametite jaoks tähendab. meil toimub väga hea informatsioonivahetus ja ikka ja jälle käin ka ametite tööd isiklikult oma silmaga vaatamas, teen seda hea meelega, kui reisin Euroopa Liidus ja ka teie võrgustiku kohtumisel käisin kohal täna hommikul on minu jaoks ka väga tähtis vihjata kahele küsimusele, selleks, et saada eelarvekomisjoni toetust. viimase mitmeaastase finantsraamistiku puhul oli niimoodi, et äh, mõned riigid sai nõusse ainult tänu sellele, et äh, lepiti kokku, et äh, personalikulusid kõikides ametis tuleb viie protsendi võrra vähendada see oli midagi, millega teatud liikmesriikide esindajad said rõõmsalt koju minna ja siis kodus öelda, et neil õnnestus seda Brüsseli, et neil õnnestus Brüsseli bürokraatlikul hüdral pea maha lüüa. nüüd aga, kui vaadata, kuidas see ametite tööd mõjutas, siis on see katastroofiline me võitleme sellega siin parlamendi eelarve puhul, kuulen ka nõukogu sekretäriaadilt, et neil ei ole enam võimalik paralleelselt kahte eh, tõlkide tiimi tööle panna ja et nõukogu töörühmad ei saa enam oma tööd teha nii nagu varem ja ka ametite tööd on see katastroofiliselt mõjutanud, sest eh, mitte iga amet ei pea seda viite protsenti töötajaid kärpima vaid samal ajal on ka tööülesannete arv tõusnud. Äh, ja see tähendab seda, et ähm, need ametid, äh, mis olid ennast juba korralikult üles ehitanud, pidid äh, oma personalist loobuma. nagu peadirektor Lecheri ütles, teatud ametid pidid viiest protsendist töötajatest loobuma, teised aga üheksa ja just väikeste ametite jaoks on selline personalikärbe väga valus, sellepärast et viis protsenti võib-olla, kui pead kokku lugeda, ei ole palju, aga kui teadmisi vaadata, siis väga palju. ja sellepärast nüüd iga-aastase eelarvemenetluse puhul ja ka mitmeaastase finantsraamistiku puhul oli minu jaoks tähtis, et selline sümbool, sümboolne poliitika lõpetatakse sest see toob endaga kaasa ainult probleeme. teine punkt äh, puudutab ähm, tulusid äh, ja ma tõesti võitlen siin komisjonis selle eest, et me saaksime tulusid suurendada. meil on teatud piirangud äh, nii vasakult kui ka paremalt poolt on neid, kes muretsevad siin kojas sellepärast, et kui amet sõltub väga palju sissetulekutest ja lõivudest, mida ta nõuab, et kas selline amet on tõesti erapooletu, et kas äh, ei olda liiga osapoolte äh, lähedal ja seega vähem erapooletu teistel siin parlamendis on üleüldiselt probleeme igasuguste tasude ja lõivudega, et miks neid lõive üldse nõutakse ja nad leiavad, et see lõivude nõudmine on problemaatiline. ma olen siin tõesti üritanud siis äh, äh leida siin kompromissi ja tulude poolt parandada. me lasime ka uurida seda äh,, kus on piirid ja ühelt poolt oli pettumust avaldav see, et äh, tegemist oli uuringuga, kus siis tõesti peeti intervjuusid saadikutega, siis tuli välja, et me oleme tegelikult juba oma võimekuse piiril et, et kolm protsenti on veel nii-öelda võimalik ülespoole minna, seda ei ole palju. ma tõesti üritan seda äh, tulude poolt parandada, siis on tehtud siin ka teine ettepanek äh, tänan kolleege, kes osalesid selle ettepaneku tegemisel. me ütlesime, et me ei arvesta siin mitte administratiivse koormusega, et me mitte ainult ei hüvita neid kulusid, mis ametil tekivad teatud ülesannete täitmisel, vaid me vaatame ka, milline on võimalus et teatud äh, litsentsi andmise puhul turud sekkuvad, äh, niimoodi tehakse seda ka Austraalias. ja nagu ma enne selgitasin, selline lähenemine võib aga ilmselgelt proteste esile kutsuda. mina igal juhul tahaksin teiega rääkida sellest, kuidas teie seda olukorda hindate, seda uut ettepanekut meil on tõesti veel väga palju, mida teha. ülesanded ei lõppe. ja kui ametite võrgustikku edasi välja arendatakse, siis suurenevad ka ülesanded. siin mainiti juba EPO-t. kallid kolleegid, isegi kui seda ametit alles üles ehitatakse ja alles paari aasta pärast ta oma tööd alustada saab, võetakse juba praegu teistelt ametitelt raha ära selleks, et EPO-t rahastada. ja kuna elu on selline, nagu ta on, et kui tõmmata tekk lõuani, siis varbad külmetavad ja kui varbad äh, teki sisse mässida, siis kurk valutab. ja nüüd on juhtunud see, et Europolilt võetakse vahendeid ära. ja ma meenutan teile, et me tõesti ka varem eelarvemenetluses tegime väga palju ära selleks, et me saaksime siin äh, terrori vastu võidelda, ohtude vastu võidelda ja Europoli tööd tugevdada ja sellepärast ei saa me ka siin komisjonis nõus olla sellega, et see, kuidas me ameteid, institutsioone toetame, eriti just neid, mis tegelevad sisejulgeoleku ja õiguskaitseorganitega, et äh, siin on kogu aeg nagu uutorud, et kui ühelt võetakse, äh, et kui ühele antakse raha juurde, siis see ilmselgelt kohe nõrgestab teisi. ja ma tõesti loodan, et me siin komisjonis üheskoos suudame välja töötada lahenduse järgmine probleem arvatavasti on juba Euroopa Tööjõuameti loomine ka siin tuleb meil mingil hetkel siis väga selgelt äh, öelda oma arvamus, et jah, me tahame neid institutsioone, me tahame, et nad teeksid oma tööd, me tahaksime, et nad täidavad oma ülesandeid ja selleks on meil vaja ka piisavalt personali ja raha. ja palun siis tõesti neid vahendeid mitte siis teistelt ametitelt ära võtta ainult sellepärast, et äh, nemad võib-olla ei ole nii palju Euroopa avalikkuse tähelepanus. ka need ametid teevad väärtuslikku tööd, ka nende tööd on vaja ja härra Menendez Valdes väga läbi lillede seda ka ütles, et need on need nii-öelda negatiivsed prioriteedid, millega äh, ametid ei tegele. nii et äh, me võime siin tõesti rääkida sellest küsimusest veel pikemalt, mina toetan seda, et institutsioonide vaheline dialoog jätkuks, kui vajalik ja kui vaja, saame ka töörühmade tööd säilitada, praegu neil küll väga palju ülesandeid pole. ja ma tõesti palun, et ametid siis paneksid ka paika oma seisukoha kohaloleku kohta. mul ei ole mitte midagi selle vastu, et ametid oleksid kõikidel töörühmade koosolekutel kohal, aga ma tean, et teised kaks institutsiooni ei nõustu sellega mitte iialgi ja just sellepärast ma leian, et tuleb lähtuda siis kas kõik või mitte midagi põhimõttest. aga ma siiski leian, et me peaksime selle põhimõtte üle vaatama ja kui võrgustiku esindajad saaksid ka ise oma arvamuse välja öelda töörühmades osalemisest, siis sellest oleks ka väga palju kasu ja ma tahaksin seda arvamust teada saada. aitäh ja nüüd saavad sõna kolleegid, kes seda soovivad. ma tean, et nad suudavad väga lühidalt seda kõike teha, härra Olbrist kõigepealt. jah, aitäh. kaks märkust, üks küsimus. üks neist märkustest võib-olla Jensile. ta on ka sellega harjunud, tema jaoks on kõik selge, aga mõningate jaoks meist võib-olla on üllatav see, et ametite esindajad küsivad meilt, kas meil on ikkagi veel Euroopa ametiga tegemist või mitte. ja jällegi, kui nad räägivad oma ametitest, siis nad räägivad oma ametitest ja Euroopa institutsioonidest. Euroopas kodanike jaoks ametid ongi ju Euroopa Liidu institutsioonid. Nad ei ole midagi erilist asi ei ole mitte ainult keelekasutuses, vaid selles, kuidas me ameteid kohtame. kas tegemist on sõltumatute ametitega või siis meie poliitikat ellu viivate ametitega. Frontex näiteks. me töötame mitmeaastase finantsraamistikuga ja uute prioriteetidega praegu. kaitse, varjupaigasüsteem ja nii edasi kui me räägime eelarvest, siis me peaksime ikkagi silmas pidama seda, ilma et nüüd detailidesse laskuda. me peaksime eelarvekomitees olema teadlikud sellest, millest me räägime. kui me võitleme piirkaitse nimel, siis mis on selle tagajärjed? kas meie poliitika on valmis, kas liikmesriigid on juba otsustanud, mida nad tahavad piirikaitses, mis on Frontexi roll? ja kogu klastri roll. kas me teame, mis toimub, kas meil on selge poliitika? või äh, amet peab ootama alles poliitikat, see on esmatähtis, sellepärast et kuidas me üldse saame eelarvest rääkida, kui me ei tea, mis meie poliitika on. mul on teatud kahtlusi, et tegelikult ametid ise ka ei pruugi teada. kuidas me siis saame seda eelarvet arutada, kõik peaks selge olema, ma mäletan äh, liidrite kava seal öeldi, et vähemalt äh, tuhat, äh, sada tuhat inimest tuleb äh, ametisse võtta või võtame kümme tuhat või vähemalt viiskümmend tuhat. jah, väga kena. võime nii edasi ka minna, aga ikkagi peaks olema selge, mida me tahame. kui me tahame eelarvest rääkida, siis peab pilt selge olema ka selles osas, milline on meie poliitika ja ka ametitele endile. kui küsime Frontexi kohta, mis on tulevane poliitika, siis jah, aga me kõik peaksime äh, mõist-, kas me kõik peaksime mõistma, et ühest küljest on meil siis institutsioonid ja teisalt ametid, ma ei arva, et see on õige tee, ma arvan, et see peaks ikkagi üks olema. Äh, meil endil tekib segadus, aga mis siis veel kodanikest saab? aitäh, härra Ali! aitäh! head kolleegid, tahaksin tänada ametite esindajaid ja Euroopa Liidu Järelevalveameti puhul teame, et tal on väga oluline roll. tagab, et finantsturud oleksid hästi reguleeritud, tugevad ja stabiilsed. finantsstabiilsuse tagamine Euroopa Liidus on hädavajalik selleks, kui tahame edasi liikuda mm, integreerimisega ning äh, turuga selles valdkonnas. kolm ametit siin Euroopa Pangandusamet, ESMA Äh, nende kohta tahaksin küsida erinevaid küsimusi. kõigepealt, üheks oluliseks ülesandeks on toetada liikmesriikide järelevalveasutusi, parandada nende suutlikkust pakkuda kõrgetasemelist teenust. ning samuti läbi viia kontrolli, kui on rikutud nõudeid. teiseks, paljudel juhtudel pensionifondid äh, investeerivad inimeste äh, sääste Äh, äh, aktsiatesse. kuidas on võimalik vältida siin riske ja tagada suurem stabiilsus pensionisektoris? kolmandaks, mil määral Euroopa Liidu järelevalveasutused äh, su-, maandavad finantsturgudega riske ning kuidas on võimalik kaitsta ka küberohtude vastu pangandussektorit ja lõpetuseks ma tahaksin küsida, kas te saaksite meile täpsemat infot anda selle kohta, kuidas äh, te toetate liikmesriikide järelevalveasutusi äh, pankade äh, survetestide osas? suur aitäh, proua Olmaier! aitäh, esimees, kallid kolleegid! ma toetan kolleeg Kaierit täielikult selles küsimuses, et äh, ametitele staatiline lähenemine on väga problemaatiline ja kahjuks komisjon seda kogu aeg teeb. kui mingit uut ülevaadatud ülesannet ei ole, siis pole üldse tähtsust, kas on rohkem või vähem ülesandeid. kui komisjon pole otsustanud, et uusi ülesandeid pole, siis neid ka pole ja selline lähenemine ka nõukogu poolt on täiesti katastroofiline. terrorismivastane võitlus ei ole mitte mingi uus ülesanne, mille komisjon on paika pannud. terrorismirünnakud lihtsalt toimuvad, illegaalne ränne toimub, keegi pole seda defineerinud, see lihtsalt on olemas uue ülesandena. ja siis on muidugi ka väga tähtis, et me dünaamiliselt vaataksime olukorda, et millised on tegelikud ülesanded me ei saa lihtsalt staatiliselt vaadata, et noh, kuidas me tahaks, et maailm välja näeb. ja mind äh, tõesti huvitab nüüd see, mida valitsusjuhid ja riigipead otsustasid, et äh, Frontexile aastaks kaks tuhat kakskümmend antakse rohkem äh, personali. ma tõesti ei usu, et seda on võimalik nii kiiresti teha, aga elame-näeme. ja nende valitsusjuhtide Äh, dünaamiline otsus ja sinna juurde tuleb staatiline otsus komisjonilt ja siis see miljon eurot juurde Frontexile, see ei, kõik ei sobi kokku, Frontexile olnud pidanud juba varem midagi juurde andma, sama kehtib ka teiste ametite kohta, nagu näiteks EU-LISA. ja minu arvates tõesti siis, kui parlament on valmis äh, Äh, rääkima ametite kokkupanekust või siis ka nende töö lõpetamisest, siis nõukogu lihtsalt ei osale selles arutelus, sest nagunii nad seal omavahel kokkuleppele ei jõua. nii et tõesti, me peame vaatama ülesandeid ja seda, mida me siis ametitelt nõuame ja me ei, tõesti ei tohiks lähtuda sellest, mis meile praegu eelarveraamistikus sobib ja ma tõesti muretsen, äh, ma saan aru, et muretsetakse sellepärast, et eelarve oleks korralikult täidetud, aga ma üldse ei mõista seda, kui äh, nõuded, mis tehakse ametitele, on nii ebaloogilised. aitäh, härra Debre. lühidalt sellepärast, et äh, tegelikult minu sõnavõtt ühtib suuresti sellega, mis juba eelkõnelejad ära ütlesid härra Legeri, keda ma, ma hindan teid väga kõrgelt, aga siiski üks märkus, see dokument, mis te meile saatsite justiits- ja siseasjade kohta. siin on üks lause, kus jääb mulje, et ta kahetseb seda, nimelt, et erinevate ametite puhul ei ole äh, vahendeid võrdselt jagatud äh, ja ka vahendite suurendamist tundub, et te peate siin kaitsma kõikide ametite huve, aga see, mida meie tahame saavutada, on see, et ametid saaksid need vahendid, mis vastavad operatiivsetele prioriteetidele. ja näiteks justiits- ja siseasjade puhul Monika Hoolmeier tuletas ka meelde, kui Frontex peab tööle võtma kümme tuhat lisapiirivalvurit, siis Lissaboni amet, narkootikumide vallast, temal ei lähe nii palju vahendeid vaja. tahan siinkohal välja tuua selle, et me peame, ja see on ka üks põhjusi, miks nõustun sellega, mida kolleegid ütlesid, me peame arvestama operatiivsete prioriteetidega ning vastavalt sellele ka vahendeid eraldama. sellepärast, et need prioriteedid on äh, paika pannud äh, nõukogu EU-Liisa puhul näiteks meil on vaja äh, andmepankade äh, puhul uusi õiguslikke äh, aluseid, SES kaks reform ja nii edasi, see on väga suur töö, see tähendab seda, et kogu seda informaatikasüsteemi on vaja kaasajastada, see on ka mõistetav, et sellisel juhul on vaja ju vahendeid, et seda kõike teha, sellepärast et see otsus on juba vastu võetud. nii et ma ikkagi tahaksin, et me oleksime kõik nõus selles osas, et täiesti võrdne kohtlemine ametite puhul siinkohal ei oma mingit sisulist äh, mõtet, ma saan aru, millest te räägite, te räägite teatud äh, ametitest ühes sektoris, aga äh, jah, sellise lähenemisega mina nõustuda ei saa. jah, tundub, et keegi enam sõna ei soovi. tahaksin pöörduda härra Menendez Valdesi poole. Euroopa sotsiaalne mõõde saab kindlasti olema väljapaistev. Jans Kaier ka küsis eh, tööameti kohta, mis sellest saab? Eh, me oleme näinud ka veokijuhtide puhul hiljuti alles veel, kuivõrd keeruline on Euroopas jõuda ühtse nägemuseni. töötuse osas CDFOP, mis on ka teie all ma arvan, et siin võib-olla oleks vaja ehk selgemaid ettepanekuid nende reformide kohta, mis tuleks läbi viia, võitlemaks töötuse vastu, eriti just noorte töötuse vastu. ma tahaksin väljendada siinkohal soovi, et te oleksite julgemad Äh, kui, eriti kui me valmistame ette uut mitmeaastast finantsraamistikku ja töötame välja uusi programme ka kutsekoolituse kohta, just noortele suunatud kutsekoolituse puhul, siis äh, osad uuringud vääriksid ehk äh, seda, et nad oleksid natukene otsustavamad. aga võib-olla soovite vastata nüüd küsimustele, mis teile eh, esitati ja teha seda lühidalt, sellepärast et aega on vähe. mõistan teie pahameelt, aga kindlasti kohtume uuesti. esimesena saab sõna härra Farkas. Thank you um,. I will try to be very. tänan, üritan väga lühidalt vastata, mul oli neli konkreetset küsimust. vastan äh, tagurpidises järjekorras, viimane mida Euroopa Pangandusamet annab toetuseks siseriiklikele ametitele, nagu te teate, me viime läbi iga kahe aasta tagant Euroopa-ülest äh, stressitesti, selle metoodika. ja on see, et see on avatud kõigile ametitele, toimub isegi avalik konsulteerimine ja, ja iga järelevalveamet, mis tahab äh, ühineda lisaks valimile, milleks on viiskümmend panka, me anname täielikku toetust äh, metodoloogia osas kõigile pankadele, äh, keda tahetakse testida järelevalveametite poolt. lisaks on meil äh, suunised, neid on seitse taluvustestide jaoks ja, ja neid suuniseid saavad ametiasutused jälgida kui nad omaenda teste läbi viivad. kolmas küsimus, finantstehnoloogi, tehnoloogia võimalikud äh, riskid, kõik kolm järelevalveasutust tegutsevad vastavalt äh, fintechi tegevuskavale. kaks eesmärki on meil. esiteks võimalused kindlaks teha, mis on äh, uutes tehnoloogilistes arengutes peidus te meie sektoris, see toetaks finantsintegratsiooni Euroopas ja tekitaks siseturu äh, näiteks maksetes ja muudeski valdkondades Euroopas. nii et uurime võimalusi ja seda, kuidas äh, järelevalveasutused saavad äh, toetada nende võimaluste kasutamist. teisalt uurime riske, mis on seotud finantsinnovatsiooniga. Te mainisite küberriski. meie koordineerime pädevate ametiasutuste tööd äh, küberriskide osas, see on väga keerukas ülesanne, nagu teate. sellega on seotud mitte ainult äh, järelevalveasutused, vaid ka teised ametid, millel on teised oskused. teine küsimus puudutas pensionifonde, investeerimispoliitikaid. Euroopa ei, ei teosta järelevalvet üksikute finantspensionifondide üle, kuid jälgib siseriiklikke järelevalvutusi, mis vastutavad pensionifondide järelevalve eest ja kindlasti annavad kõik vahendid ka kasutusse selleks, et järelevalveasutused ühtselt järgiksid eeskirju, mis kehtivad pensionifondidele. investeerimine börssidele ei ole keelatud, see on osa investeerimispoliitikast. tähtis on, et see oleks investeerimis piirides ja mitmekesine. et üks risk ei seo, ei, ei seaks ohtu pensionifondi. ja viimane ehk siis esimene küsimus. Mid-, millist toetust Euroopa järelevalveasutused annavad siseriiklikele? Äh, et ühtlustada tavasid, meil on terve rida töövahendeid, pehmemad ja kõvemad vahendid, pehmemad on suunised, nagu ma ütlesin. Äh, teeme vastastikuseid võrdlusi, teeme hinnanguid, kuid kõvemate vahendite osas ka vahendustegevus ühenduse õiguse rikkumiste puhul, kui me näeme, et reegleid pole järgitud. Nende vahendite kaudu üritame tagada, et järelevalve oleks ühtne ja, ja tõhusam. sektorite vahel on erinevusi, nagu teate, panganduses on üks ainus järelevalveasutus, teistes sektorites ESMA on nüüd saamas pädevust juurde, aga EIOPA keskendub peamiselt sellele, et tagab äh, vastavuse siseriiklike kindlustusasutuste järelevalve vahel. suur tänu ja nüüd Juan Menendez Valdes Thank you very much, uh, comment of uh, some, some of the, of the questions. First uh, suur tänu. Äh, kommentaar institutsioonide ja ametite suhete kohta. jah, me ei ole ametlikult institutsioonid, aga ma mõistan, et poliitikatest rääkides on, on meil vaja täielikku vastavusse viimist. mõnikord ütlete, et me täpselt ei tea, mida ametid teevad pööru, pöörduge parlamendikomisjonide poole, näiteks antud juhul EMPLi poole, nad võivad selgitada, millega tegeleme, kuidas see vastab Euroopa Liidu poliitikatele, saate väga asjakohast infot. ja võib-olla komisjon peakski need prioriteedid ja nende tasandi paika panema, antud juhul meie puhul tööhõive, oskused, sotsiaalpoliitikad, usaldus kolmandate riikidega, suhete edendamine. ma ei saa päris hästi aru härra Depree märkusest. kui äh, piirikontroll on tähtsam prioriteet, kas siis kahaneb äh, sisemobiilsus või teised teemad? see asi ei ole omavahel seotud, et üks on prioriteet, see ei tähenda, et teised on negatiivsed prioriteedid. võib-olla minust saadi valesti aru selles vallas, vabandust, vabandust, ma sain vist valesti aru mobiilsuse, mobiilsuse osas äh, tööamet, mõned liikmed mainisid seda. vaatame liikuvuse positiivseid, negatiivseid külgi, me täiendame üksteist. eurofond on seotud äh, CDFOP-iga, kõik see on omavahel seotud. ja see viib just äh, sellele, kas äh, nähakse, et Euroopa Liit tegutse-, tegutseb õiglaselt ja sellega on seotud äh, toetus Euroopa Liidule, nii et see kindlasti on väga prioriteetne. suur tänu, härra Leggeri. tänan, esimees. kas ametid teavad, mis on nende mandaat, oli küsimus. jah, muidugi, meil on asutav määrus igal ametil aga eh, justiits- ja siseasjade klastrist eh, rääkides, need on seotud eh, vabaduse, turvalisuse, õiguse alaga ja küsite, mis on Frontexi roll. roll on tugevdada välispiire ja muuta need usaldusväärseks, nii et meil võiks olla Schengeni ala sisene vaba liikumine. see on kokkuvõttes meie ameti roll. olen nõus et äh, me, lähenemine ametitele peaks olema staatiline ja nende eelarvele. mõnedes valdkondades on, me näeme, et vastavalt meie mandaadile peame tegevust ette valmistama selleks, et kriise ära hoida. aga kui kriisid juba aset leiavad, siis Euroopa Liit tervikuna peab reageerima ja siis äh, ametid peavad olema piisavalt paindlikud selleks, et kohaneda ja saada vahendeid juurde või et tegevust ja prioriteete saaks siis ümber suunata selleks, et kriisiolukordadega hakkama saada. rääkides sellest, et vahendeid ei suunata võrdselt, võib-olla oli asi selles, et mida me sellega mõtleme et on vastastikune sõltuvus ametite vahel. selgunud on, et kui me toetame mõningaid ameteid, näiteks Frontexit mainiti, Europoli, siis kaudselt annab see uusi ülesandeid, tekitab uue töökoormuse teistele ametitele samas perekonnas. näiteks kui meie hakkasime äh, saatma arvukaid äh, piirivalvureid äh, vastuvõtukeskusesse Kreekas ja Itaalias, oli vaja suunata tööjõudu ka teistesse ametitesse, selleks et meie partnerid tegeleks kuritegevusega või, või varjupaiga taotlejatega. see on üks näide näiteks. härra esimees, ma arvan, et vastasin kõigile küsimustele. kui olete minuga nõus? jah, äh, ma arvan, et piirdume täna sellega, täname teid kõiki tõesti südamest, et andsite meile nii selgeid vastuseid ja ühtlasi äh, lühidalt. meie alaline raportöör loobub praegu oma kõneajast ja kokkuvõtte tegemisest. meil on võimalus taas kohtuda, meie ülesanne on väga keeruline, ei ole mitte lihtne olla kõigi nende murede keskmes ja sageli vastuolulised me nägime, et soovite tegutseda kiiresti ja paindlikult, üritame teie soovid arvesse võtta järgmise finantsraamistiku ettevalmistamisel. suur tänu teid töö eest ja andke andeks, et meil olid täna sellised ajapiirangud. piirdume täna selle, sellega ja suur tänu teile veel kord. Läheme nüüd aga hääletuse juurde oleme jäänud ajakavast äh, tõsiselt maha. palun äh, ka kolleegidelt vabandust. ilmselt ei ole eesi, siin e-, esimees olnud väga tõhus, kuid tõesti, meil arutelu oli väga sisukas täna hommikul. ei tahtnud kindlasti jätta ka külalisi ilma võimalusest sõna võtta, sest nad tõesti aitavad meid meie töös ja annavad meile väga vajalikke selgitusi. nüüd aga, kolleegid, palun sisestage hääletuskaardid hääletusseadmesse, teeme katset, hääletus on alanud, see on test. kas kõik on hääletanud, kaks hääletajat on puudu. hääletus on lõppenud Vous avez approuvé par 14 voix contre. 14 poolt, 3 vastu. Läheme siis äh, päriselt hääletamise üle. härra Kaieri raport, määrus, millega muudetakse Euroopa järelevalveasutuste loomist käsitlevaid määrusi ja finantsturge käsitlevaid määrusi. muudatusettepanek number kolmkümmend seitse poolt. kes on poolt kolmkümmend seitse? tõstke palun käed, jah, tänan. vastu võetud üks, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud küm-, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kümme poolt. Pardon Ah, est-ce que vous êtes euh, favorable à un vote en bloc et hääletaksime plokina, soovite, keegi vastu ei ole? teeme nii. härra Kaier. kuni muudatusettepanek kõik muudatusettepanekud. panen kõik plokina hääletusele. vastu, erapooletuid, vastu võetud. kogu raport muudetud kujul. nimeline hääletus, hääletus on alanud. Tout le monde a voté kas kõik jõudsid hääletada, üks on puudu. ja ikka on üks puudu. nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks poolt, kaks vastu. Alors la parole est maintenant au rapporteur général. ja nüüd saab sõna äh, üldeel raportöör härra Muresson. Äh, tänan esimeest, nüüd peame hääletama kahte ümberpaigutamise taotlust, seitseteist ja kaheksateist, kolmkümmend üks miljonit eurot. eesmärk, ettepanek on need MFH realt, kus raha vaja ei ole, CFSB reale üle viia ja DCI reale. kuna äh, Gruu-, seoses Gruusia MFA-ga ei ole äh, ette nähtud rohkem MFA vahendeid selleks aastaks, CFSB vahendid miljonit äh, jagunevad järgmiselt. kuus miljonit äh, nõuandemissioonile. ma olen äh, komisjonilt küsinud, miks seda vaja on ja vastus oli, et kahel põhjusel. neliteist miljonit varasemalt olid ette nähtud oktoobrist kaks tuhat seitseteist oktoobrini kaks tuhat kaheksateist, seega nüüd on raha vaja novembriks ja detsembriks ja teiseks täiendavad julgeolekukulud meie missioonile. seepärast kuus miljonit ka lähevad. teine osa, viis miljonit, mis suunatakse uuele Euroopa Liidu algatusele Jeemenis ja raha kasutatakse selleks, et toetada ÜRO inspektsioonimehhanismi Djiboutis selleks, et Jeemenisse kaubavoogusid kontrollida. sellega oli kõik korras, aga mul on väike tehniline küsimus komisjonile. esitasin kirjaliku küsimuse ja oma vastuses ütlesite te, et äh, eeldatavasti vaja on neli koma nelikümmend neli miljonit vaja sellel aastal, aga mis ülejäänud null koma viiekümne kuuest saab ja miks teil seda viit miljonit vaja on, aga põhimõtteliselt minu soovitus oleks äh, toetada ja ülejäänud üheksa miljonit lähevad relvastuse piiramisele, desarmeerimisele, võitlemaks ebaseadusliku relvakaubandusega Ameerika mandril ja Araabia riikides. see on otsus seitseteist, minu ettepanek on, et me hääletame poolt, aga ainult pärast seda, kui me oleme saanud komisjonilt selgituse, miks viis ja mitte neli koma nelikümmend neli. ja teine kaheksateist üheksa, üksteist koma viis miljonit makromajanduslikku toetust äh, rändele, seda kasutatakse Saheli ja Tšaadi piirkonnas stabiilsuse usaldusfond, see tegeleks rände algpõhjustega ja ümberasustatud isikutega Aafrikas. siin ma teen ettepaneku samuti poolt hääletada, esimees. aitäh. pöördume siis äh, komisjoni poole viie miljoni küsimusega Jeemeni osas. kes vastab, härra Jureel um,? Thank you, chairman um,. First of all my.... aitäh, esimees, kõigepealt suur tänu härra Murešanile mõlema ettepaneku eest. vastan kiiresti küsimustele, mida ta esitas. jah, me tegime ettepaneku sellele komisjonile ülekandmise kohta nüüd aga me siiski hindasime valesti Jeemeni missiooni kulusid. Need ei ole enam viis miljonit, vaid neli koma nelikümmend viis miljonit ja palun eelarvekomisjonil, et kas te oleksite valmis äh, siiski vastu võtma ülekande selle esialgsesse suurusesse, sest et äh, ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika eelarveprognoos on selline, et seal on vahendeid puudu, me muidugi väga täpselt jälgime asjade arengut ning uute algatuste üle tuleb nõukogus veel hääletada, kaasa arvatud võimalikud operatsioonid Filipiinidel ja Kesk-Aafrika Vabariigis. nii et äh, me oleme kindlad, et see null koma viis miljonit, mida meil Jeemenile vaja ei lähe, et seda on võimalik siiski kasutada uute algatuste rahastamiseks. ja muidugi informeerin raportöörist täpselt, mis sellest poolest miljonist saab, juhul kui me peame uuesti pöörduma eelarve pädevate asutuste poole sellel aastal, aitäh. Monsieur Hurel, pour la pesque, soyons quand même vigilants parce que je me souviens. Peski, olgem siiski ettevaatlikud äh,, härra Urel, sest eelmisel aastal võtsime ka ühisest välis- ja julge-, poliitikast raha ära ja pärast mõne, mõne kuu pärast tuli nad tagasi panna, progressile. mul on küsimus kaheksateistkümnenda teksti kohta, teksti kohta, sest ma tahaksin teada, kuidas liikmes, kui palju liikmesriigid on Aafrika Trust Fondi, usaldusfondi maksmisega ajakavast maha jäänud, et kui palju on see viivitus? härra Jürel lühidalt. Yes uh,, thank you, Mrs Gressel for this question um.... aitäh selle küsimuse eest um, äh,. maksegraafikud äh, lepiti liikmesriikidega kokku äh, selle kohta siis palju nad Aafrika usaldusfondi sisse maksavad ja praegusel hetkel mingeid viivitusi ei ole, eriti mis puudutab neid makseid, mis peaks olema juba tehtud ja praegusel hetkel võin kinnitada et, et neliteist protsenti Aafrika usaldusfondi makstavatest vahenditest tulevad Euroopa Liidu liikmesriikidelt või siis kokku üleüldiselt kõikidelt äh, annetajatelt, mitte Euroopa Liidu eelarvest, nii et lühidalt vastus, mitte mingeid äh, viivitusi ei ole. proua Kressle, lugeda oskan ma ka ise, aitäh! Need vastused, mis te saatsite, on äh, väga mõistatuslikud. siin ühelt poolt komisjon nõuab liikmesriike üles, et nad peavad maksma, nõukogu kinnitab neid komisjoni nõudmisi ja pöördub siis liikmesriikide poole, nii nagu nad ise ei olekski li liikmesriigid, nii et ma tahan siiski teada kui palju on liikmesriigid maha jäänud maksegraafikust, loen siin teie enda märkusi ja mina loen küll siit välja, et viivitus on olemas ja ma nüüd tõesti taotlen, et me lükkaksime edasi selle teksti heakskiitmise, sest see ei ole nii, et me siin nõustume sellega, et siin on vead sees, sellega saab nõukogu juba päris hästi hakkama, nii et meie ülesanne on siin survet avaldada. Euh jah, aga need usaldusfondi asjad, me teame, et Euroopa eelarves pole piisavalt raha, paneme sinna kopikaid ja siis ootame, et liikmesriigid hakkavad täiendama. teatud inerts on süsteemis ja see võib veelgi areneda. et liikmesriigid võtavad kohustusi, aga, aga raha anda ei taha, jah um,? I, I m sorry, I m not sure I ma väga vabandan, ma pole kindel, et kuidas me siis oma vastuses äh, teile ütleme, et liikmesriigid on graafikust maha jäänud, kui olete nõus, siis ma nelja silma all proua Kresslega lahendan selle küsimuse. Äh, meid kõiki huvitab see olukord, me tahame teada, kes on, kuidas on liikmesriigid maha jäänud kavast selleks, et toetada usaldusfonde. hea küll ja kui härra raportöör on nõus, et ta on saanud pea, pea, piisavalt infot, siis asume hääletama. härra esimees, jah, põhimõtteliselt, aga küsimus, mille proua Kressle tõstatas, on sisuline küsimus, põhimõtteline küsimus ja kui komisjon ei saa meile vastust anda, siis me ei saa ka hääletada. me ei saa hääletust edasi lükata, sest siis automaatselt on see kinnitatud, nii et me peame otsustama, et kas me hääletame poolt või vastu ja kui komisjon ei, ei suuda parlamendile infot anda, mida meil on vaja ja kui kolleegid on seisukohal, et, et, et see nii on, siis me peame vastu hääletama ja komisjon peab uuesti selle hääletama. või kui, või hääletame ja siis hääletame siis hiljem. hiljem tähendab siis septembris, härra Ureel Um, thank you, chair. I can only repeat. aitäh, esimees, kordan veel kord. see info, mis minu kasutada on, ei ole mitte mingeid maksegraafikust mahajäämisi liikmesriikidele ja ma pole kindel, kust tuleb see info, et on viivitusi. ma võin tõesti veel üle vaadata ja veel tänase päeva jooksul teile selle info edastada, aga minul teada küll mitte mingeid viivitusi ei ole maksetega proua Kressle, teie info on selge? jah minu inglise keel pole kõige parem, aga ma nüüd üritan seda komisjoni vastust ette lugeda. siin mitte ükski liikmes, mitte ühegi liikmesriigi panus ei ole suurenenud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja nüüd on see neliteist protsenti usaldusfondi vahenditest ja komisjon on teinud üleskutse liikmesriikidele mitu korda juba, et nad maksaksid rohkem sisse ja nõukogu nõustus sellega oma järeldustest kahekümne kaheksandast juunist ja nüüd ei taha mulle hakata siin selgitama, et Euroopa Liit äh, maksab kaheksakümmend kaks protsenti või kuus, kaheksakümmend kuus protsenti ja liikmesriigid ainult neliteist protsenti ja tõesti palun vastus ka sellele nüüd kohe. härra Vireel, vabandan, et ma ei saanud küsimusest aru kohe algusest peale. praegusel hetkel on olukord selline et, et neliteist protsenti kõikidest äh, usaldusfondi ressurssidest tuleb teistest allikatest kui äh, arengufond või Euroopa Liidu eelarve sellest. sellest neljateistkümnest protsendi, selle neljateistkümne protsendi puhul on maksegraafikutes kokku lepitud äh, liikmesriikidega ja selle maksegraafikut puhul ei ole mitte mingeid viivitusi, liikmesriigid peavad sellest maksegraafikust kinni mitmeid kordi komisjon on teinud selgeks, et meil on siiski rahastamislünk äh, Aafrika usaldusfondil nii Põhja-Aafrika kui ka Sahara taguse Aafrika puhul. ja seda on arutatud ka nõukogus pikalt eriti kui me rääkisime teisest ülekandest Türgi rahastusse ja ülemkogu tegeles ka selle küsimusega ja leppis kokku, et selleks, et seda Sahara taguste riikide usaldusfondi rahastamislünka vähendada, viissada miljonit peaks tulema veel liikmesriikiselt ja muidugi need viissada liik-, miljonit on vaja veel leida, tegemist on uue algatusega, mida ei ole veel täide viidud, nii et kui on viivitusi ja siis see viivitus puudutab seda uut algatust, viissada miljonit, mis on vaja leida vabandan segaduse pärast, ma loodan, et nüüd on see küsimus selge. vabandust, aga ma ei saa sellest infost aru. Te kirjutate siin, et kuussada kaks miljonit on kokku lepitud ja kakskümmend seitse on ainult olemas ja need kakskümmend seitse peaksime me veel ka kokku kraapima eelarvest ja seda siis erinevate ülekannete kaudu. kui te seda ei tea, siis noh, tõesti, räägime sellest täna lõuna ajal, aga sellise info põhjal mina küll otsustada ei saa, mul on jäänud mulje, et siin toimub midagi, mis on ka nende inimeste huvidega vastuolus, kes seal kohapeal on, me ei saa niimoodi oma tööd jätkata. kas me võiksime teha erandi ja näha ette hääletuse täna pärastlõunal ja, ja kas komisjon, kui, kui see on nõu-, kui komisjon ja kõik on nõus, siis äh, jääb praegu lahendamata ümbertaot-, paigutus number seitseteist, vabandust, kaheksateist. seitseteist hääletame praegu elektrooniliselt, nimeline hääletus, hääletus on alanud, seitseteist oli see kas kõik hääletasid? kaks on puudu. kaks häält on puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, kaks vastu. ning ümberpaigutus kaheksateist, seda hääletame pärastlõunal. mis kell? teen ettepaneku, et teeme koosoleku lõpus seda siis, kui me oleme saanud kõik, kogu info kella vii-, viie ja poole kuue vahel. seitseteist kolmkümmend lõpeb koosolek. härra raportöör, olete nõus? hästi. nüüd härra Ashworth, äh, muud jaod ja muud ümberpaigutused uh,. Thank you, chairman aitäh, esimees, kaks ümberpaigutuse taotlust äh, Euroopa Kohtult. kõigepealt taotlus sada üksteist tuhat eurot, äh, mida makstakse äh, siis varase lapsepõlve keskusele ja seega on võimalik, see tuleb kokkuhoidudest siis hüvitiste real ja teine taotlus on sada kaheksakümmend viis tuhat äh, eurot äh, seda, et maksta seda ajutistele töötajatele avaldamata kohtuotsuste eest kolleegid teavad, et meil ei ole mingit õiguslikku pretsedenti selle kohta ja kohtuotsuseid ei avaldata ning selle asemel tehakse kokkuvõtted ja seda kõike tuleb rahastada säästudest, ehm, mis tulenevad viivitusprotsessist, nii et see ka absoluutselt eelarvet ei eh, mõjuta. esimees, eh, mingeid probleeme nende taotlustega pole ja hea meelega kiidan mina nad heaks. kui muret pole nende taotlustega, siis teen ettepaneku, et äh, loeme nad siis vastuvõetuks. Nad on vastu võetud ja nüüd kinnisvara poliitika proua Olmajärv. aitäh. kõigepealt äh, pangandusjärelevalveameti äh, hoone Pariisis, praegusel hetkel on nad Londonis ja äh, see hoone viiakse, amet läheb nüüd Pariisi, otsus nõukogus oli väga napi häälteenamusega ja nüüd äh, Pangandusjärelevalveamet otsib äh, uut maja Pariisis. mina kõigepealt aga paluksin välisteenistust või komisjoni, et nad annaksid meile infot selle kohta, kuidas on lugu sellega Ehm, seda ei pea tegema täna, aga hiljemalt detsem-, eh, septembrikuus siis, et eh, kuidas on eh, lugu väljakolimistoetusega, sest ka Pangandusjärelevalveameti hoone rendileping on aastani kaks tuhat kakskümmend. suurem probleem on meil Ravimiametiga, nimelt Ravimiametil on majast lahkumise klausel lepingus kirjas Äh, pangandusjärelevalveamet aga saab lahkuda alles aastal kaks tuhat kakskümmend ja siis peab maksma ka veel trahvi, mis on küll madalamad kui äh, hoone rent. praegusel hoonel, see, kus nad Londonis on, on neli tuhat ükssada ruutmeetrit, uuel on üle viie tuhande kahesaja ruutmeetri, aga sellegipoolest on uus hoone Pariisis soodsam kui praegune hoone Londonis. Londonis oli kolm koma seitse miljonit kulud aastas ja uues projektis räägime me kolmest miljonist aastas. see tähendab seda, et meil on rohkem ruumi, meil on rohkem nõupidamisruume ja üür on madalam ja Prantsuse valitsus on ka lubanud toetada nimelt seitse miljonit toetust ähm, ja pea, ja seega on meil võimalik öelda, et kulud vähenevad veelgi rohkem, üürikulud, sellepärast et ähm, me saame üürikulusid seitsme miljoni võrra vähendada. peale selle üks koma viis miljonit on äh, Prantsuse valitsus ette näinud ka maja renoveerimiseks, nii et ka need vähenevad. nii et äh, tõesti Pangandusjärelevalveametile palju õnne, et nii lühikese aja jooksul leidi palju soodsam hoone kui Londonis, mis sellegipoolest vastab vajadusele, nii et ma tõesti palun toetada seda ettepanekut. töö on hästi tehtud, Prantsuse valitsus toetab ka, ma tõesti ei näe siin mitte mingit põhjust äh, äh muretseda või kaevata. aitäh vägagi veenva arvamuse eest, proua Olmalier kui keegi sõna ei soovi, siis äh, läheme edasi elektroonilise hääletusega, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? üks hääl on veel puudu. üks hääl veel, palun. nüüd on hääletus lõppenud. heaks kiidetud. kaheksateist poolt, üks vastu. Washington Washington kann man auch relativ Washington saab ka väga kiiresti teha. juba praegu oleme üheteistkorruselises kontorihoones ja see, mis me oleme nüüd rentinud, selle tahaksime ära osta. ja veel sellel aastal ning äh, kogu pindala on kaksteist tuhat kaheksasada seitsekümmend kaheksa ruut meetrit, välisteenistusel on selles kuus tuhat viissada kaheksakümmend kaheksa ruutmeetrit ja üle tuhande kaheksasaja ruutmeetri on siis edasi renditud ametitele ja veel ka kuusteist äh, teist asutust, nagu näiteks Kosovo ja Tšiili äh, suursaatkonnad. siin on äh, ka piisavalt parklakohti ja ostuhind on seitse koma seitse kaheksa üheksa nüüd läks kõik segamini, ütleb kõneleja, et see puudutas hoopis ruutmeetreid, see seitse tuhat seitsesada kaheksakümmend kaheksa ähm, ja kaks koma kaks miljonit tuleb lisaks arvestada äh, lisakuludena, see puudutab maakleritasusid, juristitasusid ja nii edasi ning ümberehitused äh, on ka umbes kaks miljonit äh, julgeoleku tagamiseks ja üks koma neli miljonit läheb möbleerimiseks ja järgmisel kahekümnel aastal kaks koma viis miljonit läheb remondiks üks koma viiskümmend kaheksa miljonit läheb halduskuludeks ja samal ajal sissetulekud on seitseteist koma viis miljonit allüüri kaudu. nii et iga-aastased kulud on viisteist miljonit ja siin tuleb arvestada ka kolme koma kolme miljoniga ja kakssada kuuskümmend kuus koma kakskümmend kaks äh, on siis ruutmeetri hind, seda kõike tuleb laenu kaudu rahastada ja ma tõesti palun seda toetada, sest see on mõistlikult äh, kokku lepitud. aitäh selle soovituse eest, härra Depre. Euh, vabandage, mul on üks küsimus, sellepärast et meie tõlgil oli keerukas aru saada, mis äh, koguhind äh, oli kas te rääkisite ruutmeetritest või rääkisite millestki muust? mis on siis koguhind? proua Olmeier. Also Gesamtkaufpreis, wie ich vorhin gesagt habe. ja koguhind äh, nüüd kinnitati üle sada kaks koma ikkagi sada kaks koma üheksa kuus viis, aga siia tuleb kolm miljonit veel öö, äh, panna intressidena juurde hm?. Si ma mémoire est fidèle, c'était dans les 180 millions, non oui.? sada kaheksakümmend miljonit kuskil, jah? ei ole, ütleb proua Holmeier ja arvutab edasi. Il y a une partie qui est payée par, en, en location. 57 ou quelque chose. Sorry, da ist ein, ein Druckfehler. vabandust, siin on trükividga kaheksakümmend, üheksakümmend kaheksa miljonit ja sada kolmteist miljonit ja siis on kokku sada kaksteist miljonit, ütleb proua Holmeier selle peale. sada kaksteist miljonit eurot Euro, euros. eurodes on see summa, mitte USA dollarites, eurodes. vabandage, aga mul on ikkagi mulje, et kahekümnes aastas, äh, kahekümne aasta peale läheb see kallimaks maksma. me räägime üheksakümne kaheksast miljonist ja siis me maksame kolmteist, üle kolmeteistkümne miljoni veel intresse. üks koma kolm, kaheksa, viis protsenti on intressimäär. Need on need numbrid, siin lihtsalt üks, üks on lisaks kogemata juurde läinud trükiveana. Monsieur Duquesne, puisque vous êtes encore parmi nous. härra Duquesne, kuna te veel siin olete. jah, aitäh selgituseks. ostuhind on dollarites ligi sada neli miljonit dollarit. eelarveametil siis oleme me ümber äh, arvutanud eurodesse selle summa vastavalt viimasele kursile. Äh, kursi osas on muidugi äh, ka kõikumisi, aga kui me kõik laename, siis intressid on kõrgemad, kui me Äh, laename vähem kui kogusumma ehk sada neli miljonit dollarit, äh, siis intressid võivad olla madalamad. ehk siis olukord, mida teile tutvustati täna, näitab äh, simulatsiooni koos intressidega, praeguste määradega. ning siin on ära toodud siis hind ostu puhul, laenu puhul ja võrreldes praeguse üürilepinguga? see, mis mina ette lugesin, on eurodes ja null koma kaheksa, viis, üheksa, seitse on vahetuskurss. ma ütlesin seda eurodes ja nüüd kuulsime ka numbreid dollarites. Bon, konklusioon. kokkuvõtteks tundub, et see on äh, hea tehing e, ja teil on ikkagi positiivne hinnang sellele, proua Olmeier. kellelgi teisel vastuväiteid ei ole, küsimusi ka mitte, sellisel juhul elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud seitseteist poolt, kaks vastu proua Olmaier, teil on endiselt sõna ja läheme edasi kinnisvarapoliitikaga. on üks hoone, mida soovib osta välisteenistus. Beljar sada on see hoone ja välisteenistus soovib üüriaega tõsta kolmelt aastalt kuuele minu variraportöörid ei olnud väga õnnelikud selle üle, mina ka mitte, sellepärast et eelmise nädala neljapäeva õhtul Strasbourgis saime me selle taotluse, nii et mitte ühelgi variraportööril ei olnud aega seda üle vaadata. meil ei ole küll midagi selle vastu, aga me teeksime siiski ettepaneku, et meile antakse eelnevalt informatsiooni, nii et nüüd vaadakem seda kui eelinfot ja otsustagem alles septembrikuus. mina tahaksin teada ühte, miks kohe ei sõlmitud rendilepingut kuueks aastaks, mis kõigepealt kolm aastat ja siis pikendus kuuele, tahaksin tõesti teada saada, et miks kohe ei renditud äh, kuueks aastaks, sest siis ei oleks kogu seda asja siin praegu vaja ajada. tehke lühidalt, sellepärast et meil on veel kaks suurt küsimust arutada jah, ma tahaks lihtsalt täpsustada, et kui me selle äh, küsimuse esitasime, siis me rääkisime üheksast üüriaastast ning kolm aastat on siis esimene periood. nii et tegelikult on kogu periood üheksa aasta hind on sama selleks ajaks, aga ainult kuidas siis on need etapid ära jagatud seal sees ühe koma viie miljoni ulatuses. see oli lihtsalt info meie poolt. Aga... no teeme siis seda septembrikuus, aga põhimõtteliselt võib arvestada positiivse otsusega. ja ka Pariisi esinduse puhul. Pariisi ei ole praegusel hetkel vaja arutada, võime seda täiesti südamerahuga teha septembrikuus, nii et minu ettepanek lükkame edasi eh. väga hea, sellisel juhul läheme siis edasi uuringu juurde, mis telliti meie mm, Äh, osakonna poolt äh, Euroopa struktuuri investeerimisfondide rahalist rakendamist käsitlevate küsimuste kohta. John Blackler Euroopa Poliitikauuringu Keskusest äh, Glasgow ülikoolist peab täna tutvustama seda uuringut, tervistan teid siinkohal Glasgow ülikoolist ja annan sõna härra Martin Ferrile ja Fabian Kallile selle uuringu tutvustamiseks. Monsieur Ferri d'abord. Yes, yes. härra Ferri kõigepealt, palun. aitäh ja tere pärastlõunat. esiteks vabandan, professor Pakler ei saa siia tulla. aga olen siin koos Fabian Kalliga ja meie käsitleme siis seda, kuidas ühtekuuluvuspoliitika on ellu rakendatud, mida see tähendab kulutamiste ning tulemuste osas. ning tahan teile pakkuda ülevaadet sellest, kuidas on finantsrakendus ellu näinud kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend, analüüsin mõningaid võtmefaktoreid siin ning teen ka mõningaid järeldusi, eriti mis puudutab ühtekuuluvus äh, teemalist arutelu ka mitmeaastase finantsraamistiku äh, puhul pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. jagan selle ära Fabianiga, selle esitlesin mina, tutvustan konteksti ning räägin üldisest ühtekuuluvuspoliitika elu rakendamisest äh, liikmesriikide programmi tasandil ning seejärel käsitlen ka mõningaid küsimusi ja keskendun äh, välistele faktoritele, institutsionaalsetele, sotsiaalmajanduslikele faktoritele, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamist ja seejärel äh, Fabian räägib juba ühtekuuluvuspoliitika enda faktoritest ning sellest, äh, kuidas oleks võimalik parandada ellurakendamist ja seejärel soovitused ja järeldused. sissejuhatuseks ma usun, et see analüüs, mis me läbi viisime, on päris hea, esiteks praktiliselt me oleme jõudnud nüüd poole peale programmide elluviimisega ja vaatame, kuidas nad toimivad. kaks tuhat seitse kuni kolmteist me nägime, et võib tekkida äh, ka äh, vahendite kasutamisega probleeme, mis võivad mõjutada siis ellurakendamist. teiseks, analüüs siin äh, oma oluliste poliitiliste tähtsust, see on seotud sellega, kuivõrd äh, pööratakse tähelepanu just kulutustele ühtekuuluvuspoliitika raames. komisjon oma vahearuandes on sellele keskendunud ning samuti osades liikmesriikides on ette äh, valmistamisel praegu ka seisukohad äh, ühtekuuluvuspoliitika jaoks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend metoodika kohta oleme andmete analüüsi lähtunud ning EPRC QNeti tööd oleme kasutanud samuti ähm, erinevaid äh, väljaandeid. EPRC puhul on tegemist võrgustikuga viieteistkümnest liikmesriigist kõikjalt Euroopa Liidust. esmalt finantsrakendus, äh, äh, kõigepealt üldine ülevaade maksete ning maksekohutuste kohta. esimesel on ära toodud väljamaksed sinine joon puudutavad siis tulemusi kaks tuhat seitse kuni kolmteist ja punane kuni aastani kaks tuhat neliteist kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja praeguse seisuga. siin me näeme maksete osas on tulemused madalamad võrreldes eelmise perioodiga, siin on ära toodud siis protsent neist vahenditest, mis on välja makstud. muidugi see on normaalne, et alguses on maksemäärad madalad, sellepärast et programmide üle käivad alles läbirääkimised ning äh, alles süsteemi äh, korraldatakse programmeerimisametid samuti äh, peavad äh, tegelema samaaegselt vanade programmide lõpetamise ja uute käivitamisega. aga maksete määr on paranenud viimastel kuudel ning nüüd oleme hakanud lähenema kaks tuhat seitse äh, kuni kolmteist tendentsile. ning samuti, mis puudutab kohustusi, ellurakendamine kaks tuhat neliteist kui kakskümmend on jõudnud samale tasemele kui kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. lisaks sellele on oluline vaadata olukorda ka liikmesriigiti eraldi, siin on see info ära toodud ka tabelis, aga põhimõtteliselt me näeme, et maksete määr igas liikmesriigis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpuni ja siin on ka teatud erinevusi oleme võrrelnud olukorda ka kaks tuhat seitse kuni kolmteist olukorraga. kõige kiiremini on kulutatud Hollandis kakskümmend neli protsenti ja kõige madalam määr äh, kolm kuni kuus protsenti. Te näete, et siin on erinevus päris suur. kui läheme veel edasi, siin on ära toodud Äh, maksete määrad kõikides liikmesriikides vastavalt siis äh, programmidele. siin on ka päris olulisi erinevusi. erinevused suuremad liikmesriikides, kus on detsentraliseeritud süsteemid ning mitmeid programme viiakse ellu. aga ma arvan, et oluline on seda selgitada, sellepärast nüüd me näeme, et olulisi erinevusi on äh, programmide riikides ning sellistes riikides ka, kus on äh, tsentraliseeritum kord. kui me faktorid analüüsime, siis me näeme sellest tabelist, et oleme lähtunud erinevatest väljaannetest, oleme kasutanud äh, ka väliskonteksti ning ESIF-it. kõigepealt välis, väline taust, majanduslikud faktorid finantskriisi mõjud ning sellest äh, tulenenud äh, majanduskriis, näiteks programmeerimisametid olid raskustes äh, määrade alalhoidmisega, kui tekkisid teatud muudatused kriisi tõttu, kui regionaaltasandil tekkisid majanduse struktuurilised muutused ja nii edasi ka turgudel. see puudutas nii projekte kui äh, eraldusi. lisaks sellele investeerimistasandil äh, kaasrahastamise puhul võis ka tekkida rasku ning see jällegi aeglustas elluviimise kiirust. oluline arvestada sellega, et äh, viimase kümne aasta jooksul on üha rohkem tähelepanu pööratud juhtimisele ühtekuuluvusprogrammide läbiviimisel. see puudutab äh, üldist korraldust liikmesriikides, tagamaks äh, aruandlust äh,, äh kõrget kvaliteeti ja nii edasi. Ida-lääne osas on samuti olnud lõhe endistest sotsiaalistlikest äh, riikidest on olnud madalam tase, Euroopa Liidu viieteistkümne liikmesriigi puhul on olnud kõrgem tase ja samuti Põhjamaa riikides oleme näinud äh, ka Euroopa kaksteist puhul äh, suuri edusamme. oluline on arvestada sellega, et seal, kus on olnud madalam juhtimistase, on ka suuremad erinevused äh, liikmesriigi tasandi täitmise osas. lisaks sellele on oluline arvetada sellega, milline on suutlikkus ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel. seda toonitas komisjon ka oma ekspost hinnangus kaks tuhat neliteist. siin peatud ehm, suutlikkuse puudulikkusel teatud liikmesriikides suur personalivahetus, institutsionaalsed, organisatoorsed puudujäägid ja nii edasi, kuid samuti eh, teatud juhtudel täheldati positiivseid eh, muutusi ühtekuuluvuspoliitika elluviimisel ning on parandatud üldiselt suutlikkust selles valdkonnas, eriti mis eh, neis riikides, kus suutlikkus oli vaba enne seda on tehtud läbi reformide siseriiklikult. me ei väida, et see on ilmtingimata ideaalne lahendus, aga oluline on see, et ühtekuuluvuspoliitika ning viidaks läbi vastavalt olemasolevale süsteemile, kui see toimib. pikaajalised institutsionaalsed reformid muidugi võivad elluviimist parandada aga lühiajaliselt võib see endaga tuua kaasa teatud katkestusi programmide elluviimisel. ning lõpetuseks välise mõju osas peame tähelepanu pöörama ka sektori mm, spetsiifilistele eeskirjadele, sellepärast et need kehtivad ka ühtekuuluvuspoliitika elluviimisele. riigiabi äh, ning äh, riigihanked siin on väga palju juhiseid ning eeskirju ning sellega, neid on olnud keerukas äh, tõlgendada ning liikmesriigid on sellega seoses tekkinud ka raskusi ühtekuuluvuspoliitika ellurakendamisel. Äh, äh, riigi abi ning avalike hangete puhul on tekkinud võimalike maksete peatumist ning ka on ning selleks on siis esitatud lisanõudmisi just äh, riigiabi ning äh, riigihangete osas. see on jällegi keerukas, võib heidutada ähm, toetuse saajaid sellel võib olla äh, üldine mõju ühtekuuluvuspoliitikale, sellepärast et see võib mõjutada taotluste arvu toetuste saamiseks. suur aitäh, Nets, annan sõna kolleegile, palun okay,. suur tänu. kuulsime nüüd kõik äh, välisfaktorite kohta ära, vaatame nüüd konteksti ühtekuuluvuspoliitika puhul. et äh, kas me siis süüdistame teisi viivitustes, vaadates viivitusi, tegelikult tuleb rääkida sellest, et õigusloomeline pakett võttis hilja vastu. see võeti vastu ainult äh, paar päeva enne kui äh, programmid pidid algama liikmesriikides ja rakendamine pidi algama, see tõi kaasa erinemisi kogu protsessi vältel. aga õigusakti sisu vaadates näeme tervet rida faktoreid, mis põhimõtteliselt võivad rakendamist edasi lükata. võiks isegi öelda, et äh, nõuete Äh, hulk ja mitte üksikud äh, menetlused ei ole need, mis viivitusi tekitavad või võib-olla ka valikumenetlust võiks rõhutada, mis võib ka kaasa tuua äh, viivitusi. sisust rääkides kõigepealt vaatame finantskontrolli auditit ning aruandlust, järelevalvet samuti. rakendamise probleem seisneb selles, et inimressursid on piiratud ja kõik töötajad, kes on kaasatud äh, menetluste täitmisesse, ei ole enam kättesaadavad selleks, et samal ajal valida välja projekte või korraldada teabeüritusi, kus näiteks kandidaatidele antakse infot äh, rahastamisvõimaluste kohta. Another cause for delays can be found. viivituste põhjus võib olla ka kohustustes millega seatakse kohustus spetsiaalsed instrumendid paika panna, nagu näiteks Interregi programmide puhul või integreeritud territooriumi investeeringud. kõik need instrumendid eeldavad pikaajalist planeerimisprotsessi ja ettevalmistusi. tundub, et äh, me soovime, et planeeritakse kolm aastat ja rakendatakse kaks aastat. nii et siin on teatud vastuolu oleme viimastel kuudel näinud ka, et need instrumendid siiski hakkavad äh, juba toimima ja kiiremini. Äh, nüüd rakendamise osas teame ka, et viivitusi põhjustavad muud nähtused, näiteks fondi tüüp. see, sellest sõltub, milline peadirektoraat komisjonis äh, vastutab, aga ka see, projekti valdkond ja tüüp. koondtasandil fondi tüüp siiski ei seleta rakendamise tüüpi. slaidil me näeme siin maksemäärasid üksikute fondide osas. Need on samal tasemel. ka regioonide klassifikatsioon, vähem arenenud regioonid, rohkem arenenud regioonid ja üleminekuregioonid regionaalpoliitikas nendega võivad olla ka seotud äh, viivitused. However here again seoses töövaidlusega tõlgid lõpetavad töö täpselt kaksteist kolmkümmend. This By contrast, when we look at the thematic objectives, there's significant difference in the payment rates between the various, the, the 11 thematic objectives. Thematic objective three on SMEs